So colleagues, if everyone can... kolleegid, palun istuge oma kohtadele. suur aitäh. So okei okay,, colleagues, good morning, this is kolleegid, tere tulemast, tegemist on Euroopa Parlamendi Arengukomisjoni ja Välisasjade Komisjoni ühiskoosolekuga meil on kaks olulist punkti, kõigepealt päevakorra kinnitamine, keegi pole teavitanud mind päevakorra muutustest, nii et, et seega võime päevakorra kinnitada. teine päevakorrapunkt on juhataja teadaanded ja teadaandeid ei ole. kolleegid, nüüd läheme tänaste sisuliste päevakorrapunktide juurde räägime uuest ähm, humanitaarabikavast Iraagile, tegemist on äärmiselt olulise konverentsiga ning äh, Arengu- ja Välisasjade komisjonide nimel tahaksin kogu südamest tervitada teid täna sellele kõrgetasemesele üritusele, mis on ühiselt üritatud, äh, organiseeritud ÜRO ja Euroopa Liidu poolt ja äh, seda äh, konverentsi võõrustavad siis Arengukomisjon ja Välisasjade Komisjon. lugupeetud külalised, kallid parlamendisaadikud, tänane üritus on korraldatud väga õigel ajahetkel, ulatuslik humanitaarkriis Iraagis Äh, mille tulemusena on lahkunud kodudest peaaegu kolm miljonit inimest ja kaks koma kaheksa miljonit inimest vajab humanitaarabi. Need arvud on tõesti tohutud äh, ja ärgem unustagem neid kannatusi, mida need inimesed kogevad Äh, vägivalla kasv äh, takistab abi osutamist, äh, konflikt eskaleerub ja islamiriik paneb toime kohutavaid vägivallategusid, eriti kannatavad selle all naised, lapsed, seega sekkumine on äärmiselt pakiline. enamik lapspagulasi ei oma juurdepääsu haridusele, nende lapsepõlve iseloomustavad traumad, sõda, konflikt eile et, et, äh, tähistasime Euroopa arengupäeva ja eile, kui ma kõnelesin ametnikega, siis mulle öeldi, et äh, keskmiselt äh, on need ümber, ümber asuma sunnitud inimesed seitsmeteistaastased, niisiis nad ei saa mitte mingisugust haridust ja väga oluline on, et selle probleemiga tegeldakse. niisiis, me peame tegema Iraagis rohkem selleks, et humanitaarprobleemi lahendada, me peame keskenduma ka haridusele. ja nüüd on mul väga hea meel tervitada äh, siin proua Kyungba Kanni kes on humanitaarküsimuste ja erakorralise abi koordineerimisega tegelev asepeasekretär ÜRO-st ja samuti härra Kristos Stiljanidest, kes on humanitaarabi ja kriisi ohjamise volinik. proua Kang, meil on suur au teid täna siin olla, teie edast-, esindate siin ÜRO-d, te tegelete äh, humanitaarabi koordineerimisega ja meil on vaja Äh, tõesti selles vallas midagi teha, meid huutab, äh, huvitab väga see, mis teil öelda on ja volinik Siljanides, meil on väga hea meel, et te täna siin olete. Äh, me tervitame strateegiat Süüria rahastamiseks, mis Euroopa Liidul on Äh, parlament kutsub äh, rahvusvahelist üldsust üles suurendama humanitaarabi, äh, abi neile, keda Iraagi kriis mõjutab. maailmast ei ole raha otsa saanud ning nüüd me peame ühiselt tegutsema, et see raha ka abivajajatele eraldatakse. kas härra Prokk soovib, vabandust, härra Prokk soovib ka sõna võtta, jah? kõnelejal puudub mikrofon. meie tänane arutelu on äärmiselt oluline. kõnelesin just Iraagi parlamendi spiikeriga ning tõepoolest äh, ma mõistan, et on äärmiselt oluline luua Iraagis stabiilsus. ma Äh, juhatan delegatsiooni, mis läheb homme Iraani ning äh, ma usun, et äh, kõik, kõiki neid teemasid tuleb näha ühiselt selleks, et saavutada selles regioonis suurem stabiilsus. kui me ei suuda Iraagi taolises riigis kõiki osapooli kaalata, kaasata, kui me ei suuda saavutada seda, et kõik ühiskonna osad kokku hoiavad, siis seisavad meil ees tõesti väga suured probleemid ka poliitilises baasis. kui selles äh, riigis äh, inimesed, näiteks sunniidid, ei tunne, et nad on osaks toimuvatest protsessidest, siis me ei suuda võidelda ka Daeshiga, nii et, et äh, me peame siin tõesti tegutsema ja mul on väga hea meel, et me arutame ka äh, humanitaarabi ja arenguabi küsimusi Iraagis. stabiilsus äh, sõltub majanduslikest ja sotsiaalsetest tingimustest, kui need on olemas, siis on äh, olemas ka stabiilsus ning mul on tõesti väga hea meel, et Äh, humanitaarküsimustega tegelev ÜRO asepeasekretär on meil täna kohal. ja et ÜRO annab sellesse ettevõtmisse samuti oma panuse ja et me üritame äh, välja selgitada, mida me ühiselt saame teha. ja mul on väga hea meel, et siin on kohal ka Iraagi parlamendi spiiker ning Äh, mul on väga hea meel näha siin ka oma vana sõpra äh, Tony Lake'i, keda ma tunnen tema eelmistelt ametikohtadelt. Äh, suur aitäh, et te siia tulite. nüüd saame tõesti pidada väga sügavuti minevaid arutelusid ja loodetavasti me saame siit omapoolse panuse anda. aitäh! aitäh, ütleb proua McEwen, me läheme nüüd meie peaesinejate juurde ja kõigepealt annaksin sõna proua Kangile. proua Kang, palun, teil on sõna. Äh, suur aitäh, lugupeetud esinaine äh,, härra Prokk äh,, volinik Stiljanides, suursaadikud äh,, äh spiiker Al-Jabouri, lugupeetud äh, Iraagi delegatsiooni liikmed, suursaadikud, daamid ja härrad ÜRO nimel, ÜRO peasekretäri härra Ban Ki-mooni nimel ja Äh, härra Sino Fareni hädaabikoordinaatori nimel äh, ja kõigi nende nimel, kes Iraagis tegutsevad, tahaksin teid kogu südamest tänada, et olete täna siin ja näitate üles solidaarsust Iraagi rahvaga. ma tänan Euroopa Parlamenti selle ürituse korraldamise eest ning Euroopa Komisjoni, Euroopa Komisjoni humanitaarabitalitust ja Euroopa rahvast selle juhtrolli eest, mida te humanitaarabi vallas Iraagis ja kogu maailmas mängite. Äh, suursaadikud, daamid ja härrad, viimase pooleteise aasta jooksul on Iraagi rahvas kannatanud kohutava tragöödia all. see tragöödia jätkub ka tänapäeval. aasta tagasi pidi umbes pool miljonit iraaklast kodudest põgenema ja otsima turvalisust, sest Anbaris kasvas vägivald islamiriigi, temaga seotud rühmituste ja valitsuse vahel. paari päevaga nende pagulaste arv kahekorditsus, sest riigi suured osad langesid islamiriigi kontrolli alla. tänaseks on peaaegu kolm miljonit inimest sisepagulased. paljud inimesed on pidanud põgenema korduvalt selleks, et vältida kohutavat vägivalda, mis äh, laastab kogu piirkonda piirkonda. teised ei tea, kust üleüldse turvalist leida, nad on äh, püüd-, äh, jäänud usulastülide äh, vangi, milles ei ole nende süüd igaüks nende, igaüks nendest kolmest miljonist pagulasest on kas laps, naine või mees, kes on pidanud selja taha, maha jätma oma pere ja kodu ja teda ootab ees ebakindel tulevik. hiljuti põgenesid Ramadist kakssada kolmkümmend seitse tuhat inimest, sest linn langes islamiriigi kontrolli alla Äh, vähem, äh, vähemalt kaheksa miljonit iraaklast vajavad praegu erakorralist abi ja kaitset, kõik Iraagi ühiskonna osad, jesiidid, kristlased, šabakid, turkmeenlased, siiidid, sunniidid ja kurdid on vägivalla all kannatanud riigi majandus on äh, häiritud, põllumajandustootmine on vähenenud, ähm, haiglad ja tervishoiuasutused on saanud kannatada või neid on hävitatud, ähm, sadu koole kasutatakse erakorralise peavarjuna või sõjaväeliseks otstarbeks ja isegi turvalistes piirkondades on tööpuudus ja elukallidus kasvanud ning palgad on vähenenud naisi ja tüdrukuid on röövitud, äh, allutatud süstemaatilisele seksuaalsele vägivallale, neid on orjastatud Äh, mõned lapsed on ilma jäänud vanematest, teisi on sunnitud äh, võitlema või oma elu eest põgenema. Äh, ümber asuma sunnitud perekonnad otsivad peavarju, kus saavad koolides, mahajäetud hoonetes, tee ääres, kontrollpunktides, kus nad ootavad pääsu turvalisematele aladele Neil ei ole juurdepääsu ka kõige põhilisematele teenustele peavari, puhas vesi, tervishoid ja haridus. daamid ja härrad Äh, vastuseks sellele meeleheitlikule korrale on ÜRO ja ÜRO partnerid oluliselt suurendanud oma äh, programme Iraagis. Iraagi humanitaaroperatsioon on praegu üks suurimaid ja keerulisemaid kogu maailmas. toetatakse üle kahe miljoni iraaklase kõigis riigi piirkondades ja seda igal kuul toitu, pudelivett ja ellujäämiseks põhilisi vajalikke vahendeid jagatakse inimestele tee ääres ja kontrollpunktides miljonid inimesed saavad abi läbi igakuiste toiduportsjonite, mida jagatakse laagrites ja samuti jagatakse ravimeid ja tervishoiuvarustust, mida saadetakse kohalikele kliinikutele. samuti pakutakse nõustamisteenust naistele ja lastele, kes on kannata-, kes kannatavad psühholoogiliste traumade käes. aga nüüd on need humanitaarprogrammid sattunud ähm, rahapuuduse ohtu. ilma äh, edasise toetuseta tuleks ähm, kärpida ligemale viitkümmend protsenti humanitaarprogramme ja, või need üldse sulgeda ja seda juba järgmise paari nädala jooksul. on tõeline ohk, et miljonid inimesed jäävad ilma puhta vee, toidu ja põhiliste tervishoiuteenusteta. ja seetõttu olemegi täna siin, et käivitada Iraagi humanitaarabikava, mis tugineb kaasajastatud strateegiale, mis peegeldab ähm, halvenevat olukorda viimase üheksa kuu jooksul see kava nõuab nelisada üheksakümmend seitse koma üheksa miljonit dollarit selleks, et edastada elupäästvat abi viie koma kuuele miljonile inimesele Iraagis kuni aasta lõpuni. kogu humanitaarkogukond vajab teie jätkuvat toetust selleks, et aidata hädas olevaid iraaklasi me oleme näinud, et see kriis kulgeb väga dramaatiliselt, oleme seda näinud televiisori arvutiekraanidel Äh, me oleme näinud Mosuli vägivaldset vallutamist, neid peresid, kes on lõksu jäänud Sinjari mäel ja Ramadi langemist. inimesed Iraagis kogevad seda katastroofi iga päev ja sel ajal, kui meie otsime lahendusi, et vägivalda lõpetada, peame tegema kõik, mis meie võimuses, et neid aidata Äh, iraaklased vajavad meie abi praegu ja see humanitaarabikava näeb ette konkreetse viisi, kuidas edasi liikuda ja tulla toime äh, naiste, tüdrukute, poiste ja meeste häda, pakiliste vajadustega Iraagis, me ei tohi neid alt vedada, aitäh! Thank you, thank you, madam Kang. palju tänu, proua Kang, volinik Stiljanides, sõna on teil Dear Linda, dear. austatud Linda, austatud Elmar, suursaadikud, härra Al-Jaburi, austatud eh, Sindi, austatud daamid ja härrad, teie ekstsellentsid. kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi välisasjade ja arengukomisjoni esimehi selle eest, et olete täna seda olulist üritust võõrustanud minu head kolleegid Elmar Brocki ja Linda McEvanit. ikka ja jälle on nad näidanud oma pühendumust aitamaks Iraagi inimesi, saamaks üle traagilistest sõja tagajärgedest, selleks et ehitada üles parem tulevik Iraagi järgmistele põlvkondadele. tahaksin tänada ka teie ekstsellentse doktor Salim Abdullah Al-Jaburit, kes on Iraagi parlamendi spiiker ja doktor Ali Sindit, Kurdistani regionaalvalitsuse planeerimisministrit äh, nende kohalolu eest. palju tänu kõigile teile, kes te olete meiega täna siin ühinenud. kallid sõbrad, üle aasta pärast esimest ümberasustamislainet Iraagis, on riik endiselt kannatamas kohutava konflikti käes, konflikti käes, mis on loonud ühe õudsema humanitaarkriisi meie ajastul. lubage siinkohal kasutada võimalust ja tänada Euroopa Liitu selle eest, et, et ISIL on tõsiselt hukka mõistetud, tema häving ja terror, mida ta külmab, see tuleb lõpetada. peagi lähen visiidile Bagdadi. minu missioonil on kaks eesmärki. esiteks, isiklikult väljendada Euroopa Liidu solidaarsust Iraagi rahvale ja nende valitsusele, kinnitada neile, et meie pühendumus on kindel ja pikaajaline ning teiseks tahaksin ise oma silmaga veenduda, milline on olukord koha peal, millised on vajadused, kus on puudujäägid. ning milline on sisepõgenike olukord, nende inimeste olukord, kes on pidanud lahkuma oma kodudest, erinevatest küladest, sealhulgas ka Ramadis kus kakssada tuhat inimest, rohkem kui kakssada tuhat inimest on pidanud oma kodudest põgenema. Lähen nende juurde, et kuulda nende käest, millised on nende õudsad kogemused, kuulata ära nende mured ja öelda neile, et nad ei ole üksi. ase peasekretär eh, proua Kang tõi juba välja need šokeerivad arvud, mille on kaasa toonud humanitaarkriis Iraagis. üle kaheksa miljoni inimese vajavad hädasti abi. peaaegu pool nendest on lapsed. ja see arv on nelisada protsenti kasvanud ühe aasta jooksul. aga kõige hullem võib olla veel ees, sest konflikt intensiivi, intensiivistub peaaegu kaks miljonit inimest täiendavalt äh, võib-olla tuleb ümber asustada veel selle aasta lõpuks. see kriis mõjutab kogu riiki, kõiki kogukondi. peagi näitame teile videot, kus äh, saavad sõna selle tragöödia tegelikud osapooled, kannatajad, kes sõltuvad meiepoolsel abil. ja me peame reageerima üheskoos, kollektiivselt. meie kol-, solidaarsus peab jätkuma käegakatsutavas vormis. mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on täitnud oma moraalset vastutust kriisi algusest peale on Euroopa Liit olnud suurimate humanitaarabi andjate seas Iraagile. Saudi Araabia järel oleme teisel kohal ja väga tänan Saudi Araabiat nende suuremeelsuse eest. siiski, meie kollektiivne panus peab suurenema. reaalsus on selline, et vastus humanitaarkriisile on alarahastatud senini ja kõige selle tulemusena on tõsine oht, et miljonid inimesed jäävad ilma juurdepääsuta veele, toidule, peavarjule, tervishoiule, teenustele, nendele põhivajadustele, mis inimestel on, et ellu jääda. jutt käib elust ja surmast. ja veelgi enam tegemist on ka tõsise julgeolekuohuga. see destabiliseerib kogu riigi olukorra, kogu regiooni olukorra, see toob kaasa vägivalla ja killustumise nõiaringi. rahastuse tagamine, aitamaks Iraagi kriisi ohvreid, ei ole mitte ainult moraalne kohustus, vaid see on julgeoleku vajadus ja seetõttu peab see olema ka Euroopa Liidu jaoks prioriteet, prioriteet ka Iraagi valitsuse jaoks, prioriteet rahvusvahelise üldsuse jaoks. meie toetus peab olema põhimõtteline, see peab jõudma kõikide abivajajateni, see peab tuginema vajadustel, mitte poliitilistel eesmärkidel. ning sõltumata usust, sõltumata kogukonnast, kogukondlikust kuuluvusest, sõltumata geograafilisest asukohast. abi peab jõudma kõigini. kallid sõbrad, ootan suure huviga tänaseid ettekandeid ja arutelusid. aga enne seda vaadakem üheskoos videot, mille on teinud ÜRO Iraagi meeskond يعني كأنما يعني من ma, kas iraaklased ei tähenda midagi, kas neil ei ole maailmas mitte mingisugust rolli või väärtust ja miks see nii on? me su-, olime sunnitud relvaähvardusel kodunt lahkuma. me lahkusime, mitte keegi ei tulnud meile appi. seal, kus me praegu oleme, vihkavad meid kõike. Iraagis jätkub humanitaartragöödia Äh, äärmuslike rühmituste rünnakud on levitanud vägivalda peaaegu kogu riigile. kaks koma üheksa miljonit hirmunud tsiviilisikud on oma kodudest lahkunud alates jaanuarist kaks tuhat neli, nad elavad nüüd pagulaste laagrites. Äh, kodudest lahkuma sunnitud inimesed on tohutuseks probleemiks Ira-, Iraagis, me vajame rahvusvahelise kogukonna, ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide abi, et nendele inimestele abi anda, toetada kodudest lahkuma sunnitud inimesi. sellest ajast, kui kriis puhkes, on humanitaarabitalitused andnud peavarju, toitu, vett ja kanalisatsiooni tervishoiuteenuseid, äh, kõike eluks vajalikku. lapsed, naised ja vanemad inimesed on olnud kaitstud selle kriisi algusest saadik oleme me avanud oma eelarved, oma kodud, et vastu võtta neid inimesi ja nendele abi osutada. see on meie kohustus, me peame neid inimesi aitama. me ei tule toime selle probleemi lahendamisega üksi, see on ühine ülesanne meile öeldakse, et me peame ootama päeva, kaks, aga ma pean iga päev oma laste eest hoolitsema, ma olen väga palju kannatanud. Need inim-, me kasutame külma vett, et neil nii palav ei oleks. mida need lapsed on teinud selleks, et seda liigida? mis, mida nad teinud, et nad peavad elama telgis keset kõrbe? Eh, suvine konflikt terendab silmapiiril ja olukord võib veelgi hulgemaks minna miljonite kaitsetute inimeste aitamine, eh, aitamiseks saab eh, mõeldud raha hakkab otsa saama. juba vähem kui kuu aja pärast tuleb sulgeda või kärpida ligemale pooli humanitaarabioperatsioonidest. Iraagi jaoks hakkab aeg otsa saama ainult pak-, äh, pakiline abi võib päästa Iraagi ja Iraagi rahva. kui vajate rohkem infot, siis palun minge veebilehele seiveiraak.info. in some of the camps mõnedes laagrites Breli lähedal, Jordaania lähedal ja, ja arvestades olukorda Liibanonis, Türgis, on näha, et olukord on täiesti ebainimlik, inimesed elavad ebainimlikes olukordades. me peame nende häält kuulma ja kuulama. ja see film näitas, et me peame midagi ette võtma nii et tuleb leida lahendus. Need laagrid, need lihtsalt ähm, tegelevad tagajärgedega, mitte põhjustega. ja seetõttu olen väga huvitatud äh, Iraagi parlamendi spiikeri sõnavõtust, härra Salim Abdullah al-Jaburi sõnavõtust, kelle õlul on väga suur vastutus, olles äh, parlamendi esimees peab ta töötama kogu riigi kaasatuse nimel, et Iraagil kui riigil on üldse, oleks üldse võimalus muutuda stabiilseks. ja üheks eeltingimuseks edu saavutamisel on meiepoolne abi. palun, sõna on teil. Flosius. The speaker from the, they come here, the people in the first row come here now. Mr. Lake and Mr. Dubul. You should tell me that before. Yes. jätame hetk aega, et järgmised kõnelejad saaksid tulla ette بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة lugupeetud äh, äh, äh, komisjoni esimehed, daamid ja härrad, äh, mul on väga hea meel, et saan täna siin äh, osaleda üritusel, kus äh, pannakse alus Iraagi abistamise humanitaarabikavale tahaksin teid tänada äh, ja äh, tänada teid iseenda nimel, oma rahva nimel ja Iraagi valitsuse nimel. tahaksin teid tänada selle eest, mida te olete teinud, tahaksin tänada ka ÜRO meeskonda. tahan tänada proua Liis Kandet, kes on teinud väga suurt tööd selleks, et see abikava sünniks tahaksin tänada ÜRO-d kogu töö eest, mida nad Iraagis teevad, kogu selle töö eest, mis meil on aidanud leevendada terrorismi ohvrite sisepagulaste olukorda. daamid ja härrad äh,, äh, äh Iraagi tsivilisatsiooni ähvardab täna suur oht äh, me näeme, kuidas meie inimesed on sunnitud äh, kodudest põgenema Äh, terroristlike organisatsioonide tegevuse pärast, äh, see on ohtu seadnud inimeste tuleviku, inimeste eest hoolitsevad institutsioonid ning ning äh, seadnud ohtu kogu Iraagi tulevikku. Iraak Äh, peab äh, äh, astuma vastu rahvusvahelisele terrorismile, mis mõjutab Iraaki, aga ka kogu rahvusvahelist üldsust. terrorismil ei ole ju mingeid piire, terrorism ei tunnista riigipiire, terroristid ei, ei tee vahet kellegi vahel seetõttu peavad rahvusvahelised organisatsioonid tegema meiega koostööd, et teha lõpp sellisele terrorismile et nad ei saaks äh, avaldada survet meie rahvale ja suruda neile peale teistsugust eluviisi me peame vastu astuma terrorismile ning me peame investeerima oma rahva tulevikku, oma lastesse, äh, selleks, et nad saaksid elada väärikalt, äh, teha väärikat tööd, ning äh, selleks on meil vaja loomulikult doonorriikide abi ning ma tahaksin tänada kõiki osapooli, tahaksin tänada kõiki doonoreid äh, nende jõupingutuste eest, mis nad on teinud äh, sisepõgenike abistamiseks, selle, selle eest, mida nad on teinud naiste, laste, vanurite abistamiseks, need on just nimelt need elanike kategooriad, kelle õigusi rikutakse lausa kuritegelikul viisil tegemist on tõepoolest inimsusevastaste kuritegude äh, doonorriigide solidaarsus on aidanud leevendada nende inimeste kannatusi ning äh, aidanud päästa sadade miljonite naiste, meeste ja laste elusid. Äh, nad on saanud ravimeid, humanitaarabi, toitu, haridust Äh, seda kõike väga keerulistes oludes äh, ja kutsuksin rahvusvahelist üldsust üles äh, jätkama abi osutamist ning toetada humanitaarabikava, millele me täna aluse paneme. humanitaarolukord Iraagis on viimastel kuudel halvenenud iseäranis pärast rünnakuid Ramadile ja Anbarile need äh, väljakutsed, millega me Iraagis silmitsi seisame, on suuremad kui Iraagi enda võimekus nendega toime tulla. ajaloos on Iraak olnud ka doonorriik äh, ning on osutanud äh, abi pagulastele, kõigile, kes on seda vajanud, kes on vajanud haridust, arenguabi, aga tänaseks on olukorrad muu, olukord muutunud Äh, ja samas, nagu me teame, on ka nafta hind äh, langenud, seetõttu ei suuda Iraak enam ise oma probleemidega toime tulla, me ei suuda lahendada miljonite äh, põgenike vajadusi. me, vägivald on ule, võtnud enneolematud mõõtmed, rikutakse kõiki nii inimeste kui jumalate seadusi, niisiis Iraagi valitsus ähm, äh, on üritanud laenata miljoneid dollareid selleks, et äh, pagulasi aidata, me oleme loonud ka spetsiaalne komisjoni selleks, et äh, jälgida nende põgenike olukorda ja vägivalla arengut ja siis neid põgenikke ka aidata Äh, me oleme vastu äh, võtnud ka äh, ülesehitusplaani nende piirkondade jaoks, mis on terroristide võimu alt vabastatud. me Äh, äh, oleme valmis äh, selleks, et need inimesed saaksid koju tagasi pöörduda, meil on tegemist ka, meil on loodud ka kriisikeskus, mis tegeleb kakskümmend neli tundi ööpäevas just nimelt ähm, põgenike olukorra jälgimisega, me oleme loonud kriisiga tegelemise üksused kõigis ministeeriumites ja meil ka valits-, valitsuses on siis spetsiaalne komisjon, mis nende küsimustega tegeleb, nii et, et me jälgime olukorda igapäevaselt Äh, äh, seda teevad äh, ministrid ja ka parlament, daamid ja härrad, see olukord, millega me täna silmitsi oleme, on järjest tõsisemaks muutum ning kodanike kannatused on proportsionaalsed olukorra halvenemisega ma kutsuksin siin kõiki doonorriike üles osutama pakilist abi ja toetama seda kava, millele me täna alus, aluse paneme. terrorism ei äh, ähvarda mitte üksnes äh, selle katastroofi ohvreid, nagu ma ütlesin, sellel katastroofil ei ole riigipiire ning äh, see ohustab kõiki ühiskonda ning lõpetuseks tahaksin avaldada tunnustust nendele jõupingutustele, mida rahvusvahelised humanitaarabiorganisatsioonid on teinud ja iseäranis vabaühendused, kes tegutsevad Iraagis. Need organisatsioonid tegutsevad äärmiselt rasketes ja ohtlikes oludes ning mm, neil on õnnestunud äh, juurde pääseda äh, sisepõgenikele Äh, kes on tõesti väga kõrvalistes äh, kohtades äh, ja kuhu on tõesti raske ligi pääseda, nii et, et suur aitäh kõigile, suur tänu rahvusvahelistele organisatsioonidele ja ma tänan teid, et kuulasite minu sõnavõttu, aitäh! Thank you very much, president! suur aitäh! annan nüüd sõna Antoni Leikile, UNICEF-i tegevdirektorile suur aitäh, härra Brock. Äh, suur aitäh, Al-Jabari. Äh, volinik äh, Margatšan ja kõik teised. kõnelejal puudub mikrofon hetkel. kas keegi kuulis mind? hästi, ma alustan uuesti. kõigepealt tagasihoidlikud uudised, nimelt Iraagist ei ole saanud unustatud kriisi, nagu me kõik kartsime, kui maailm keskendub teistele konfliktidele ja hädaolukordadele maailmas. tegelikult on Iraak igapäevaselt äh, pealkirjades, ajalehtedes, televisioonis, ähm, sotsiaalmeedias, aga halb uudis on see, et äh, need pealkirjad, arutelud, blogid äh, keskenduvad rohkem sõjalisele ja poliitilisele konfliktile kui nendele inimtapade algutele, mille need kaasa on toonud. peaaegu äh, aasta tagasi äh, haaras maailma tähelepanu äh, sadade tuhandete inimeste põgenemine Mosulist ja siide ja teiste vähemuste kohutav olukord ning naiste ja laste müümine nagu kaupade müümine turul, seksuaalvägivald, mõrvad. tänapäeval on selline tähelepanu kadunud, eh, samas kui inimeste vajadused järjest kasvavad ja need eh, hirmuteod jätkuvad. me peame eh, pöörama rohkem tähelepanu selle kriisi ulatusele ja see kriis ei ole sugugi lõppemas. kõigepealt natuke statistikat. üle kaheksa miljoni inimese Iraagis, üle poole nendest laps, last, lapsed on, vajavad abi kujutage ette, eh, viis korda Brüsseli eh, linnapiirkonna elanikkonda. nii palju inimesi vajab praegu abi. viimase kuu jooksul eh, üle saja kaheksakümne tuhande inimese on pidanud põgenema Ramadist ja veerand miljonit põgenikku Süüriast on samuti otsinud varjupaika Iraagis. Kurdistanis on praegu peaaegu miljon sisepõgenikku ja pagulast. Need ei, see ei ole lihtsalt kuiv statistika, need on inimesed, inimesed, äh, keda me nägime näiteks selles lühikeses filmis. pered, kes on pidanud lahkuma oma kodust, jätma maha oma töö, elu, kogukonna, mehed ja naised, kes püüavad toime tulla, äh, kuidagi omal elu sees hoida, oma lastel, tagada neile mingitki turvalisust ja tervist lapsed, kes tegelikult peaksid mängima ja õppima. see kriis ei mõjuta mitte ainult äh, pagulasi ja sisepõgenikke, vaid ähm, mõjutab äh, ka võõrustavaid kogukondi, valitsusi, humanitaarabi asutusi, kes kõik püüavad meeleheitlikult äh, toime tulla nende vajadustega. juurdepääs on endiselt probleemiks paljudes nendes piirkondades valitsevad relvastatud rühmitused Iraagi valitsus ei suuda selle olukorraga äh, toime tulla. väga paljud inimesed liiguvad pidevalt äh, ja seetõttu on raske neile ka abi kätte toimetada. ja veelgi hullem on see, et äh, silmapiiril paistab sadu tuhandeid uusi sisepõgenikke, samas, sest võitlus jätkub, aga samas äh, peaksime olema julgustatud äh, meie ühistest jõupingutustest. humanitaarpartnerid on toetanud äh, valitsust toidu, vee, hügieenitarvete toimetamisel kahele miljonile inimesele, kolmkümmend laagrit on ehitatud alates juulist eelmisel aastal, praegu pakutakse varjupaika umbes kahesaja neljakümnele inimesele, kolmteist uut laagrit on praegu ehitamisel teatati poliojuhtumistest vaktsineerimise kampaaniad äh, said alguse ja viis koma kolm miljonit last on vaktsineeritud. Äh, see on ähm, suurepärane tulemus, arvestades äh, põgenike arvu ja keerukat julgeolekuolukorda. kõige süütumad ohvrid on olnud lapsed, neid on olnud umbes kakssada seitsekümmend tuhat, kellele on pakutud võimalust õppida aga kõik need saavutused on tulnud väga raskelt ja see, meie praegune suutlikkus eh, ei ole adekvaatne, neli koma neli miljonit inimest, ma kordan, neli koma neli miljonit eh, üksikisikut vajab toitu ja abi, üle kolme miljoni eh, koolieelse lapse ja teismelise ei oma juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, kuussada viiskümmend tuhat ähm, põgenema sünnitud last on äh, pidanud vahele jätma terve kooliaasta, äh, üle seitsme miljoni inimese vajab vett, äh, sanitaar- ja tervishoiuteenuseid ähm, ja nende puudumisest tulenevalt tekivad haiguspuhangud, koolera, leetrid ja nii edasi ja need on tõelised ohud. ja samuti ei saa unustada kohutavaid vägivallategusid, mis pannakse toime nende inimeste suhtes, eriti naised ja lapsed eh, on füüsilise kuritarvituse, orjastamise ja seksuaalvägivalla eh, ohvrid. ja kõik see on juhtunud ja juhtub ka praegu. lapsi kasvatatakse enesetapupommitajatena, eh, kilpidena relvastatud võitluses ja kõik see ei mõjuta mitte ainult äh, laste mm, praegust olukorda, vaid ka nende tulevikku. Äh, vilets toitumus, äh, ebaadekvaatne tervishoid, hariduse puudumine, vägivald seab terve põlvkonna lapsi ohtu. nii palju väljakutseid on, millega me ei ole suutnud toime tulla ja väga raske väga lihtne on sattuda meeleheitele selles olukorras, aga ma tuletaksin meelde, et erinevus üheksakümne protsendi ja kaheksakümne protsendi vahel eh, sellest, mida me peaksime tegema, tähendab tegelikult erinevust eh, sadade tuhandete eh, laste ja nende perede olukorras. kui me ei saa lisaraha eelolevatel kuudel, siis humanitaaroperatsioon Iraagis peab lõppema, sest vahendid saavad otsa. Tahukai äh, kubernerkonnas on äh, pidanud juba vähendama pakutavaid teenuseid ja kõik see äh, juhtub kriitilisel ajal, sest tegelikult kõige kuumemad kuud on saabumas ja haiguspuhangud äh, on selle all veelgi tõenäolisemad. aga me peame olema ka realistlikud, me teame, et äh, ülemaailmsed humanitaarvajadused järjest kasvavad, samas kui äh, ressursid on piiratud. nii et me oleme vähendanud oma esialgset abipalvet poole võrra ja siis vähendasime seda veel aga seda kriitilisem see meie abipalve on kui me ei saa viissada miljonit dollarit järgneva kuue kuu jooksul, siis meie operatsioonid võivad lihtsalt kokku kukkuda ja me ei saa seda lubada, me ei saa lubada äh, jätta sellesse olukorda neid julgeid Iraagi, vapraid Iraagi inimesi, kes iga päev võitlevad oma ellujäämise nimel äh, iga kord, kui me kohtume nende inimestega, siis see tuletab meile meelde nii psühholoogilisi kui ka füüsilisi väljakutseid, mis on nende ees. ma külastasin Akava piirkonda jaanuaris sel aastal, seal oli pooleli ehitatud äh, ostukeskuses perekond, kes otsis seal varjupaika, nad äh, olid saabunud sinna, abikaasa, rase naine, äh, vanuritest sugulased, pime ema ja Nad olid samas äh, tänulikud selle abi eest, mida nad olid äh, saanud ja seal sündis äh, turvaliselt ka nende teine tütar. abikaasa ütles mulle, et tegelikult kuigi see ei ole midagi võrreldes sellega, mille me maha pidime jätma, on meil siiski hea meel, et me võime siin tunda ennast turvaliselt. selline kommentaar rõhutab, kui kriitilise tähtsusega on meie jõupingutused, mida me peame tegema. Äh, paljudel peredel endiselt on lootust äh, ja me peame olema ka lootusrikkad Iraagi, selle piirkonna ja tuleviku suhtes äh, meie ja ÜRO peame suutma aidata neid perekondi ja neid lapsi, et äh, nende lootused ei kustuks. suur tänu, Anthony Lake, nüüd äh, doktor Margaret Chan, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni peadirektor. aitäh, esimees härra Brock, proua McIvan, äh, Iraagi parlamendi spiiker, volinik Steljandides, ähm, minu õde proua Kaan ja ka minu õde Tony Lake. daamid ja härrad, äh, tere hommikust teile, see oli tema au äh, tiitel. Te olete kuulnud täna hommikul seda kohutavat statistikat, mis äh, iseloomustab Iraagi rahva meeleheidet ja minu vend ja õde Tony kirjeldas seda nii elavalt. Te olete samuti näinud öö, äh, seda, olukord on tõeliselt halb ja kiiresti muutub järjest hullemaks. sekstantlik öö, äh, öö, Atlantlikud äh, pinged ja relvakonflikt äh, halvendab seda olukorda. seitse miljonit inimest vajab koheselt abi. Äh, praegu on seitsekümmend seitse tervishoiukeskust ja projekti, mis abistavad umbes kahte koma seitset miljonit inimest aga tervishoiuasutused on ülekoormatud, äh, ravimeid ja varustusi ei ole piisavalt isegi suurtes äh, haiglates. Äh, neljas kõige tõsisemalt mõjutatud piirkonnas, neliteist haiglat ja üle saja kuuekümne tervishoiuasutuse on saanud kahjustada või on hävitatud, mõnedes piirkondades on üle neljakümne viie protsendi tervishoiutöötajatest põgenenud, sest nad on kartnud oma elu pärast ma rõhutan, äh, rahvusvaheline humanitaarõigus, mis äh, kutsub üles äh, tervishoiutöötajaid, haiglaid ja kiirabi kaitsma, sellest peavad kinni pidama kõik osapooled selles konfliktis. kommunaalteenused, tervishoid, vesi, sanitaartingimused järjest kaovad ja need ebasanitaarsed tingimused tekitavad haiguspuhangute ohu miljonitele inimestele, kes on pidanud põgenema. tohutu suvekuumus, nagu Tony kirjeldas, suurendab veelgi seda ohtu. praegu oleme kuulnud leetrite puhangutest kaheksateistkümnes kubernerkonnas kogu Iraagis, koolera, Leishmani hoovus on kasvamas, kaks pooli juhtumit on saanud kinnituse Äh, samas kui varasemad neliteist aastat Iraagis neid haigusjuhtumeid ei olnud. Äh, tervishoiusüsteem ei toimi, inimestel ei ole võimalik äh, vaktsineerida ennast, nagu me teame varasemast kogemusest, polioviirus samamoodi nagu teised viirused on väga arukad nii-öelda ja kasutavad ära neid võimalusi, mida konfliktid äh, tekitavad. Äh, krooniliste haigustega, südamehaigustega, diabeediga, vähiga inimesed vajavad regulaarselt ravimeid, aga enamus äh, nende jaoks on ravi katkenud. riiklik tarneahel oluliste ravimite kohaletoimetamiseks on katkenud, humanitaarasutused teevad endast olenevat, et seda lünka täita Ehm, aga seda takistab ehm, turvalisuse puudumine, ehm, maanteede läbipääsematus, kütusepuudus, elektrikatkestused, mis näiteks ei võimalda ravimeid külmas hoida, aga nendele väljakutsetele vaatamata WHO ja partnerid on püüdnud teha meist oleneva. Äh, lapsi vaktsineeritakse, nii nagu te kuulsite Tonylt. daamid ja härrad, samas ähm, ilma rahadeta äh, partneritele teenuse jätkamiseks kaheksakümmend neli protsenti kõikidest tervishoiuprojektidest ja mm, tervisekeskustest äh, tuleb kinni panna enne juuni lõppu ja praegu juba ongi juuni. mõelge hetkeks, mida see tähendab Iraagi rahva jaoks rase naine, kes äh, püüab äh, turvaliselt sünnitada äh, kopsupõletikku või terve põdev laps, haigused, mis võivad olla surmavad, kui neid õigeaegselt ei ravita. kõrge vererõhuga inimesed, kes vajavad ravimeid, et vältida insulti või südamerabandust ja mõelge, mida see kõik äh, tähendab äh, tervishoiu turvalisuse jaoks selles regioonis ja ka ümbruskonnas. Äh, viiruste puhangud ei pea kinni piirust, piiridest. daamid ja härrad, lõpetuseks lubage mul veel kord rõhutada, et Iraagi inimesed vajavad abi, meeleheitlikult vajavad abi. Nende inimeste tervise eest hoolitsemine on humanitaarvajadus, aga see on ka alus selle riigi pikaajalisele taastumisele ja stabiilsusele. kuna nii palju on võimalik teha e, lihtsalt ja odavalt, siis e, tervishoiu rahastamine on proportsionaalselt üks suuremaid panuseid, mida me saame teha nende inimeste meeleheite ja olukorra leevendamiseks. palun andke neile lootust, aitäh! um,. Thank, thank you, doktor Chan. aitäh, doktor Chan. me kuulsime mõlemalt äh, kõnelejalt äh, sellest, et me peame nüüd äh, kiiresti tegutsema ja ma arvan, et see paneb suure kohustuse meie kõigi õlule siin saalis kui me mõtleme sellele, et juuni lõpuks võidakse haiglad kinni panna, siis olukord on tõesti väga tõsine Äh, meil on praegu humanitaarvajadused kogu maailmas enneolematult kõrgel tasemel ja me peame midagi tegema, sest muidu me näeme selliseid kohutavaid pilte veelgi rohkem ja see kõik peab jääma, jääb meie südametunnistusele. ja nüüd ma paluksin, et äh, siin äh, laua taga inimesed vahend-, vahetuksid jällegi ja Liise Grande tuleb siia, palun niisiis, meie järgmine kõneleja on proua Liise Ground, ta on ähm, ÜRO peasekretäri eriesindaja asetäitja ja ta tegeleb siis just nimelt Iraagi abimissiooniga, äh, ta äh, koordineerib Iraagi humanitaarabi Äh, progra-, proua Grande, ma arvan, et äh, keegi pole pädevam kui teie kõnelema meile täna hommikul, millised on vajadused Iraagis ja mida saaks teha. aitäh, lugupeetud esinaine, tahaksin avaldada tunnustust kolleegidele, volinikule, kõigile äh, Äh, olulistele inimestele sel tänasel kohtumisel. me tahaksime järgmise paari minuti jooksul teile anda ülevaate sellest, mida meil täpselt vaja on. meil on PowerPointi ettekanne äh, siin ekraanil ja võib-olla kõige olulisem asi, mida tahaksime rõhutada, on see, et humanitaarkriis Iraagis on üks kõige keerulisemaid ja volatiilsemaid kogu maailmad. siin on arve, millele täna hommikul juba viidati, see on tegemist, tegemist on ka ühe kõige kiiremini areneva kriisiga äh, abi vajavate inimeste hulk on viimase aastaga neljakordistunud ning seetõttu leiab ÜRO, et tegemist ongi kõige kiiremini areneva kriisiga nagu ähm, parlament juba ütle, esindaja juba ütles, äh, see kriis mõjutab ähm, äh, kõiki riigi kaheksateist provintsi. Need, äh, siin kaardil te näete, kuhu abivajajad inimesed on koondunud, mida suurem see punane ring on, seda rohkem on abivajajaid ja te näete, et Anbari provintsis äh, on meil rohkem kui miljon abivajavat inimest. Myanmaris on äh, üks koma kolm miljonit inimest, Kirkukis üks koma kaheksa miljonit ja nõnda edasi. nagu paljud kolleegid mainisid, on praegu kaheksa koma kaks miljonit inimest, kes meie teada vajavad abi. me teame, et eelseisvatel kuudel humanitaarolukord halveneb meie hädaabiplaan näeb ette, et üks koma seitse miljonit inimest võivad täiendavalt veel abi vajada, see tähendab, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks vajab abi tõenäoliselt kümme miljonit iraaklast ja riigi kogu elanikkond on kolmkümmend kuus miljonit vähemalt eh, lisaks sellele, et eh, Iraagi operats-, kriis on üks suurimaid ja üks keerukamaid ja volatiilsemaid kogu maailmas, on ka see selline kriis, mis humanitaarabi organi, organisatsioonide võime tõesti proovile panema. paljusid arve siin juba mainiti, Tony Lakes rõhutas ka seda, et ligemale neli koma neli miljonit inimest vajavad toiduabi, väga olulised põllumajanduspiirkonnad ja on sattunud islamiriigi kontrolli alla ja see mõjutab oluliselt riigi varustatust toiduga Äh, samuti on meie jaoks väga oluline see, et äh, need kogukonnad äh, kõikjal Iraagis on tõesti pagulasi vastu võtnud ja nende lahkus on inspiratsiooniks meile kõigile. aga loomulikult selle eeldusega kaasnevad tohutud kulud, me teame, et sajad tuhanded äh, majapidamised langevad selle tõttu äh, vaesusesse, et nende kodudesse on tulnud nii palju äh, ümber asuma sunnitud inimesi. väga palju on praegu kaalul, parlamendi esindaja rõhutas seda, seda rõhutas volinik Tony Lake, riigid on tõesti praegu kurist-, riik on praegu kuristiku äärel ja seda Äh, tuleb ikka ja jälle rõhutada. me äh, leiame, et kui humanitaarabioperatsioon kokku kukub ja see juhtub, kui abi ei tule, siis äh, rahvuslik leppimine Iraagis satub ohtu ning riik võib veelgi enam killustuda. ja tõesti, väga palju on kaalul ja seetõttu me peame olema solidaarsed Iraagi valitsusega ja Iraagi rahvaga nüüd üks asi, mida paljud on juba maininud, kõige hullemad inimõiguste rikkumised kogu maailmas leiavad aset Iraagis ja seetõttu me leiame, et äh, siin on äh, eelkõige tegemist kriisiga, kus me peame inimesi kaitsma. me kõnelesime juba vägivalla liikidest, millega iraaklased kokku puutuvad. me rääkisime sellest, et terve noorte põlvkond on ohus me rääkisime ka seda, et äh, usulised pinged kasvavad, äh, seades ohtu äh, pagula, kolme miljoni pagulase turvalise tagasipöördumise. üks kolmandik riigist, see on siis tumesinisega ja sellise natuke heledama sinisega tähistatud, need on alad, kuhu on väga raske pääseda ja just nimelt nendes piirkondades on just kõige äh, Äh, kaitsetumad inimesed meie hinnangul. Need on inimesed, kelle pärast me oleme kõige rohkem mures ja need on, inimesed on just nimelt nendes kohtades, kuhu on kõige raskem ligi pääseda. kõik, kes uudiseid jälgivad Iraagi kohta, teavad, et et humanitaarmõttes lähevad asjad hullemaks äh, me viitame sellele kui äh, rahulolematuse suvele järgmistel eelseisvatel kuudel konflikti tõttu äh, äh, äh, mässu ja, ja nende vast-, vastuhakkamise tõttu humanitaarvajadused kasvavad ja nagu ma ütlesin, kuni üks koma seitse või isegi kaks miljonit inimest võib täiendavalt abi vajada. meil on hädaabiplaan, mille me oleme ellu rakendanud ja me loodame, et või me, me kardame, et äh, see äh, vägivald mõjutab paljusid linnu ja kogukondi samaaegselt ja täpselt nagu me nägime paar nädalat tagasi Ramadi puhul, äh, lahkuvad suured inimeste hulgad ja see võib juhtuda, kui ligemale kahe päeva jooksul Ramadist lahkus ligemale viiskümmend tuhat inimest. ja me arvame, et järgmiste paari kuu jooksul võivad samasugused asjad korduda Äh, humanitaarabi andvad partnerid on teinud kõik, mis neie võimuses, et meid aidata. Äh, ja tahaksin tõesti tänada neid äh, organisatsioone, mis kohapeal tegutsevad, valitsusväliseid organisatsioone, kõiki neid, kes on esi-, rindejoonel selleks, et abi osutada. Tony Lake ja proua Chan mainisid neist, et sada viiskümmend organisatsiooni on jõudnud ligemale kahe koma viie miljoni inimeseni igal kuul kui kõnelda meie operatsioonidest, siis tuleb ausalt öelda, et ka meil endil on probleeme. tegemist on äh, operatsiooniga, mille maht on väga kiiresti kasvanud, aga ausalt öelda on meil olnud vae-, oleme näinud vaeva selleks, et operatsiooni keerukuse ja kasvavate vajadustega toime tulla ja seetõttu me seda operatsiooni reformime ja ümber struktureerime, me loome äh, humanitaaroperatsioonide keskuse, me äh, paneme paika siis need põhijooned ja tahame äh, valmistuda paremini selleks, mis suvel toimub, loome ühiseid äh, ladusid. nagu ma ütlesin, me loome kogu riigi jaoks mõeldud hädaabiprogrammi ja tahaksime tõesti kontrollida oma, ka neid oma andmeid, et need arvud, millele me tugineksime, oleksid tõesti väga õiged ja tuge-, tugevdame ka koordineerimist valitsusega. üks äh, kõige olulisemaid aspekte meie töös on see, millest kõneles Tony Lake, kui ta rääkis kiirreageerimismehhanismist, siis on äh, see mehhanism, mille abil neljakümne kaheksa tunni jooksul pärast seda, kui pere kodunt põgeneb, saavad siis ÜRO äh, esindajad äh, anda sellele perele siis äh, hädaabipaketi, kus on toit kaheks päevaks, ravimid, kõik, mis nad vajavad ja kui pered jõuavad turvalisse paika, siis ÜRO ja valitsusvälised organisatsioonid annavad neile siis juba suuremad abipakid, mis võimaldavad neil oma majapidamise sisse teada. niisiis kiirreageerimismehhanism ähm, on äh, aidanud juba kahte miljonit inimest kahe tuhandes erinevas paigas ja meile teeb suurt muret see, et äh, viimasel äh, nädalatel on need hädaabipakid meil hakanud äh, Äh, otsa saama ja kui veel mõni linn äh, Iraagis langeb, kui midagi kohutavat juhtub, siis me seisame silmitsi, kus me neil äh, inimeste elu päästmiseks vajalikke hädaabipakke enam ei ole. ja veel üks asi, mida tahaksin seoses kiirreageerimismehhanismiga rõhutada, on see, et me oleme jõudnud tõesti inimesteni, kes on kõige hullemas olukorras me rääkisime juba süngest reaalsusest, millega me silmitsi seisame, ligemale viiskümmend protsenti kõikidest humanitaaroperatsioonidest kas lõpetatakse või neid kärbitakse eelseisvatel kuudel, kui raha ei saa, see on fakt. me ei liialda, me ei tegemist on tõesti karmi tõega, viiskümmend protsenti kõikidest meie operatsioonidest kas lõpetatakse või neid kärbitakse, nagu Tony just ütles, maailma toiduprogramm on juba sunnitud toiduabiportsjoneid vähendama seitsekümmend seitse tervishoiuasutust on sulgemise ohus, nii et, et meil on selline dominokaart, eh, Maailma Tervishoiuorganisatsioon on selle ette valmistanud, te näete seal kuupäevi, millal kliinikud kinni pannakse, aga seitsekümmend seitse kliinikut on siis sulgemise ohus ning ma juba rääkisin, et need hädaabipakid hakkavad otsa saama. Eh, järgmine asi, mida tahaksin rõhutada, see on äärmiselt oluline Iraagi valitsus on seda operatsiooni juhtinud, nad äh, on äh, operatsioonis äh, täisväärtuslikud osalised. Iraagi valitsus on eraldanud sularaha nad on eritanud äh, peavarju, nad on ehitanud pagulaslaagreid, avanud koole, haiglaid, aga nemad on äh, hädas, nelikümmend protsenti nende eelarvest on naftahindade languse tõttu kaduma läinud ja nad peavad maksma ka siis Islamiriigi äh, rünnakute peatamise eest, nii et, et neil ei ole ka vahendeid ja tavalistes oludes selline keskmise sissetulekuga riik nagu Iraak peaks kandma humanitaaroperatsioonide kulud ja nagu me näeme, Iraagi valitsus on üritanud aidata äh, aga asi on selles, et nüüd nad enam ei saa, nad on nurka surutud, nad vajavad abi ning seetõttu me kutsumegi äh, rahvusvahelist üldsust üles, me ütleme rahvusvaheline üldsusele, praegu on aeg üles näidata solidaarsust Iraagi rahva ja Iraagi valitsusega. see humanitaarabikava on äh, kõige prioriteetsem üleskutse, mida me selle regiooni kohta kunagi oleme teinud. ma tean, et paljud kolleegid, kes ÜRO-d tunnevad eh,, tahavad, et me tõesti tuleme välja väga konkreetsete kavadega, me teeme seda eh,. me tahame hoolitseda selle eest, et abi, mille me osutame, vastaks miinimum rahvusvahelistele standarditele aga nagu kolleegid juba ütlesid, me teame, et äh, kogu maailmas on äh, hädaolukordi, mis panevad meie eelarve suure surve alla, me ei ole naiivsed, me teame seda ja seetõttu see, mida me Iraagi kohta ütleme, et et kui me suudame äh, igas konfliktikoldeski pakkuda inimestele miinimumabi, siis äh, tahaksin ausalt öelda, et tegemist ei ole üleskutsega, mida meie partnerid Iraagis tahtsid esitada. me tahtsime eh, tõesti täpselt rääkida nendest sammudest, mida me astume, et rahvusvahelisi miinimumstandardeid täita, aga me ei suuda praegu seda teha ja seetõttu me räägimegi tõesti kõige prioriteetsemast põhilisele suunatud ülekutses, üleskutsest selle piirkonna jaoks. me lihtsalt kutsume inimesi esimesel, teisel etapil toetama. niisiis, äh, me oleme sattunud väga raskesse olukorda humanitaarabiorganisatsioonina, me peame täitma rahvusvahelisi miinimumstandardeid, see on meie kohustus, aga Iraagi puhul kuna meie vahendid on piiratud ja kuna meie võimekus on piiratud, juurdepääs on piiratud, me paneme tõesti kokku selle miinimumpaki. Ähm, see on ainus, mida me suudame ja selle, seda, see on meie üleskutse sisu Äh, viissada miljonit dollarit järgmiseks kuueks aastaks. jutt käib viie koma kuuest miljonist inimesest ning üks kõige olulisemaid punkte meie jaoks on tasakaalustada äh, rahvusvahelist äh, abi, sealhulgas siis ka humanitaarabi. me üritame siin leida tasakaalu just nimelt selle, et oleks kaasatud ka humanitaarabi Äh, meie tegevuskaval on viis konkreetset eesmärgi, äh, spetsialiseeritud kaitse ja toetustesse on kaitseoperatsioon, äh, tahaksime säilitada eluliselt olulist abi nende in-, nendele inimestele, kes meist sõltuvad, isegi siis, kui need inimesed ei ole valitsuse kontrolli all olevates piirides Äh, me toetame äh, kodudest lahkuma sunnitud inimeste turvalist ja vabatahtlikku tagasimöödumist ning äh, toetame valitsust üleminekul sularahapõhisele kaitsesüsteemile. me teame, et maailmas on praegu palju konfliktipiirkondi ning me teame, et Iraagi puhul sellel plaanil, meie hädaabiplaanil Iraagi puhul on olemas ka lõpetamistsenaarium Äh, aga kuna valitsus on hetkel nurka surutud, äh, siis äh, nad ei suuda oma sotsiaalkaitseprogrammi praegu ellu rakendada, aga see programm on olemas ja kui nad jällegi suudavad seda ellu rakendada, siis rahvusvahelistel organisatsioonidel ei ole vaja teha seda, mida me praegu teeme, aga praegu me peame aitama ja me tõesti tahame toetada üleminekut sularahapõhisele sotsiaalkaitsele, see on meie lahkumisstrateegia ja nagu me juba ütlesime, et ähm, igas paigas meil on selline miinimumpakett ja meil on paika pandud ka erinevad sekkumise etapid, niisiis äh, me tahame inimestele tagada lihtsalt äh, vee, äh, kanalisatsiooni ja nõnda edasi, siis kõigepealt me anname inimestele pudelivett äh,, välikäimlaid äh,, seepi, hügieenitarbeid teiseks juba veepaagid, pumbad ja nõnda edasi ja kõige kolmandas etapis kvaliteeti juba äh, jälgitakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ja teeme seda kõikides kolmeteistkümnes keskustes. Äh, kõik, kes meie üleskutset loevad, saavad näha, mida me teeme siis kõigepealt, siis mida pärast teeme ja mida kõige viimases etapis teeme. ja veel mõned asjad äh, tegemist on ainult saja kolmanda taseme Äh, hädaolukorraga maailmas, kus on ka selge äh, lõpustrateegia. Äh, me rääkisime sellest sotsiaalkaitseprogrammist ja valitsuse juhtimise all me juba töötame nende sammude kallal, mis võimaldavad valitsusel seda sotsiaalkaitsesüsteemi parandada, nii et, et meie enam ei peaks tegema seda, mida me praegu teeme ja viimasel slaidil võtame siis kokku mm, need summad, mida meil vaja on tegemist on tõesti kõige olulisema üleskutsega selle regiooni jaoks, mis meil kunagi on ja kaitseks vajame viitkümmend neli miljonit, toiduainega varustatud, toiduga varustatud sada kaheksakümmend miljonit, tervishoiule kuuskümmend miljonit, vesikanalisatsioon nelikümmend kolm koma üheksa miljonit, peavari üheksakümmend viis miljonit, pagulaslaagrite koordineerimine kaks koma viis miljonit, haridus kakskümmend kuus miljonit Ähm, me tahaksime kasutada võimalust ja avaldada sügavat tänu Euroopa Parlamendile äh, äh, äh, volinikule Euroopa Komisjoni humanitaarabi talitusele, et me saame täna siin olla, et me saame esitada selle üleskutse ja tahaksime avaldada sügavalt austust ja tänu Iraagi Vabariigi valitsusele, et te lubate meil teie riigis tegutseda ja teid neil rasketel aegadel toetada, aitäh! Thank you, I think you got a very clear indication of need there. aitäh väga selge ülevaate eest selle kohta, mida on vaja, mida see maksma läheb ja ma loodan, et me suudame seda pakkuda. aga nüüd kutsun siia ette järgnevad panelistid. kallid kolleegid, mina pean ähm, lahkuma, kuna pean osalema Euroopa arengupäevadel, mis leiavad ka aset äh, täna Brüsselis, aga annan juhtimise üle härra kuulsõber Moile, kes on äh, välisasjade komisjoni aseesimees, palun Buenos días. Vamos a empezar con el sexto punto, que es el. tere päevast ka minu poolt kõigile ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, humanitaarpaneeli juurde no.. Bueno, para introducirle voy a dar la, la palabra al señor Sorensen, el director general. Eh, tutvustan härra Sörensoni, kes on DJ-ga mm, esindaja ja kes saab kõigepealt sissejuhatuseks sõna. tere hommikust, austatud esimees. Eh, tere hommikust kõigile, mm, kes mind tunnevad eh, ja veel mitte, igal juhul äh, ka mm, hetkel toimub äh, nii-öelda Ebola üritus äh, arengupäevade raames, äh, kus ka osalen. esi-, esindan siin EKO peadirektoraati, austatud daamid ja härrad, austatud esimees, austatud kolleegid, loomulikult me üksteist tunneme väga hästi siin varemast ja EKO poole pealt võib öelda, et äh, see paneer on suurepärane võimalus selleks, et välja tuua põhimured, probleemid ja vajaduse reageerimise järele Iraagis. tuleb keskenduda ühelt poolt tsiviilisikute kaitsele, paljud esinejad ütlesid, et, et äh, tegemist on tõesti kaitsekriisiga ja teiseks humanitaarabi pakkumine, mis on alati väga keerukas äh, ühelt poolt looduskatastroofide puhul, aga eriti raske on see poliitiliste kriiside puhul. toetame tugevalt äh, proua Liise Grande jõupingutusi, tema ettekanne oli väga muljetavaldav ja muljetavaldav on ka see töö, mille nende organisatsioon on ära teinud ja see pühendumus, millega tööd on tehtud tänu äh, Liise Grandele ja, ja tema agentuurile, partneritele Iraagis on tõesti võimalik pakkuda humanitaarabi ja põhimõttelist äh, humanitaarabi ellu rakendada, nii nagu me tema ettekandes kuulsime. mida me omalt poolt tahaksime siinkohal välja tuua, on kolm põhijoont just meiepoolse reageerimise kohta. kõigepealt tuleb kaasata kogu Iraak kerge on keskenduda nendele regioonidele, kuhu on kergem juurde pääseda. aga nii, nagu me hommikupoolsete ettekannete käigus kuulsime, siis paljud abivajajad on piirkondades, kuhu on väga raske juurde pääseda on paljusid, kuhu ei olegi veel jõutud, nii et kõige sellega tuleb arvestada ja teha kõik võimalikud jõupingutused, see on meie kohustus, meie moraalne kohustus, nii nagu volinik ütles, aga ka humanitaarkohustus jõuda kõikide abivajajateni, ükskõik kus nad ka ei oleks. teiseks on vajalik töötada välja humanitaarabiprogramm, mis on täielikult integreeritud, lõimitud, seda on ka siin täna hommikul juba rõhutatud, tuleb eh, luua humanitaarabikeskus, nii eh, Bagdadis eh, kui Erbilis on nurgakiviks, selleks, et oleks võimalik humanitaarabi vajadus kaardistada, koordineerida humanitaarabi andmist ning väga oluline on see, et, et et meil oleks kogu Iraaki hõlmav lähenemisviis. see koordineerimistöö peegeldab ja vastab koordineerimistegevusele, mida tehakse Iraagi keskvalitsuse tasandil ja Kurdistani piirkondliku valitsuse tasandil. ma saan aru, et täna on meil ka siin Kurdistani regionaalvalitsuse esindaja, kes sõna saab ning tugevalt toetame ka kiirreageerimismehhanismi, me toetame UNICEF-i äh, kes eh, korraldab seda tegevust, see on väga oluline vahend selleks, et kiiresti vajalikku hädaabi pakkuda just neile, kellele on seda abi kõige rohkem vaja, kes on sellistes piirkondades, eh, kuhu on raske juurde pääseda, siin on meil suuri nii-öelda puudujääke, tühikuid, millest tuleb üle saada ja lõpetuseks, nii nagu me kuulsime, lihtsalt et eh, mitte just eh, nii-öelda väljumisstrateegiat silmas pidades, vaid eh, me tõesti väga tervitame seda, et ehitatakse üles hästi koordineeritud riigi oma sotsiaalabisüsteem. see on just selle strateegia kestlikkust tagav element, et oleks lootust, et Iraagi sotsiaalne nii-öelda muster ja lõim uuesti üles ehitatakse. see tähendab seda, et tagatud oleksid kõikide Iraagi inimeste põhivajadused, oleks tagatud toiduabi, ravimite kättesaadavus. seda ei ole kerge saavutada ja see nõuab väga suuri jõupingutusi, väga suurt pühendumust mitte ainult doonorite poole pealt, vaid ka e, e, riigi valitsusasutuste poolt Iraagis, me oleme valmis neid toetama ning e, osaleme doonorina selle süsteemi ülesehitamisel, sotsiaalkaitsesüsteemi ülesehitamisel Iraagis. suur tänu, et andsite mulle sõna ja kindlasti olen valmis arutelude käigus küsimustele vastama aitäh, härra Sõrensen. ja nüüd on mul au tutvustada äh, väga väärikaid esindajaid äh, globaalsel tasandil, kes tegelevad äh, Iraagi küsimustega. kõigepealt härra Volker Türk, kes on ÜRO pagulaste ülemvoliniku kaitse aseesindajaga. aitäh on suur au osaleda selles paneelis, kus käivitatakse humanitaarabi uus kava Iraagile, nii nagu Liise Grande just ütles, tegemist on kaitsekriisiga ja seetõttu on eh, kohane, et mina kui kaitse eh, kõrge esindaja, eh, asetäitja osalenud selles paneelis, kui statistikat vaadata, täna me kuulsime väga palju statistikat olukorra kohta, jutt käib miljonitest inimestest, üle kaheksa miljoni inimese vajavad humanitaarabi ja äh, kriis iseloomustab äh, see suure elanikkonnarühma ümberasustamise äh, fakt, umbes üheksasada tuhat varasematel ja miljonid hiljem nii et eh, kokku praktiliselt neli miljonit on ümber asustatud ja siis eh, sajad tuhanded, kes on põgenenud naaberriikidesse Iraagist, näitab selgelt, et see kriis on tugevalt seotud eh, sisepõgenike küsimustega, ümberasustamisega, see tähendab seda, et, et et need inimesed, kes on sunnitud põgenema kodudest, neid tabab paratamatult vaesus, need tüdrukud, poisid, naised, mehed, kes nende numbrite taga on, see tähendab nende jaoks tragöödiat. ja me näeme inimesi, kes ei ole pidanud kodudest põgenema vaid korra, vaid korduvalt on jäänud kõigest ilma, langenud vaesusesse, nii et meil on vaja eh, pakkuda eh, abi, kaitset eh, ja, ja lisaks tavapärasele abile, toiduabile, dokumentide abile on vaja pakkuda ka psühholoogilist abi, sest inimesed on näinud füüsilist vägivalda, üle elanud vastu seksuaalset vägivalda ja on selge, et, et kui midagi sellist sinuga juhtub ja kui sa siis kuskil jõuad turvalisse kohta, kui inimene üldse jõuab sellesse turvalisse kohta, me kuulsime, et suured elanikkonnarühmad ei ole jõudnudki veel turvalisse kohta, siis see turvalisus on selline suhteline. nii et kui jutt käib kaitse pakkumisest, siis see tähendab seda, et humanitaar kriisile reageerimise plaan peab olema kõikehõlmav, arvestama kõikide sisepõgenike vajadustega, vastama nende konkreetsetele vajadustele. ma just esinesin libekomisjoni ees, see on kodanikuvabaduste just, justiitsküsimuste komisjon siin Euroopa Parlamendist ja, ja, ja või te võite arvata, et, et need küsimused ei ole asjaga seotud, aga on. Süüra-, Süürias me oleme kuulnud, et paljud inimesed püüavad äh, jõuda mm, näiteks Türgi kaudu Kreekasse mm, paatidega põgeneda. varem me nii-öelda seda nii palju ei olnud näinud kui nüüd süürlaste puhul, et nad tõesti püüavad jõuda nendesse riikidest, äh, mida teie esindate. ja, ja seda mm, oleme me näinud ka Türgi puhul, et selline põgenikevool võib tekkida, seetõttu me peame selgelt reageerima Iraagis, kõigepealt vaatama, millised on tegelikud vajadused Iraagis ja vastama nendele vajadustele, sest kui inimesed abi ei saa oma riigis, siis nad on sunnitud lahkuma oma riigis. nii et me peame äh, õppima nendest olulistest õppetundidest, mida me oleme saanud Süürias ja, ja ka seda tuleb silmas pidada nüüd Iraagi puhul. et ei korduks see, mis praegu va-, varem Süüria puhul on tekkinud. paar nädalat tagasi, kui oli missioonil Iraagis, nii nagu Liisa Grande rääkis, nägin, et et Iraagi inimesed tunnevad tugevat sotsiaalset solidaarsust meedias, tihtipeale nii nagu Joni Lake rääkis toovad välja ainult ühepoolse pildi, räägivad eh, relvakonfliktist, aga selle taga on ka teine lugu, inimestevahelise solidaarsuse lugu, iraaklaste vahelise solidaarsuse lugu ja see on väga oluliseks koostisosaks, kui me mõtleme Iraagi tuleviku peale. ja seda inimestevahelist solidaarsust tuleb toetada. ja seda väga konkreetsete kaitsemeetmete kaudu mul õnnestus külastada kogukonnapõhist äh, keskust, kus äh, ümb-, sisepõgenikud ja, ja kohalik kogukond ja, ja, ja ka Süüria põgenikud, äh, keda on üle miljoni kurdi aladel, olid ko-, pannud kokku kogukonnakomitee selleks, et et leida lahendusi ühistele probleemidele, nagu näiteks laste hariduse, laste abiellumise, registreerimisdokumentide küsimustele, leida ühiseid lahendusi. ehk on selge, kui ehitada üles kogukonnapõhised struktuurid, tugineda olemasoleval sotsiaalsel eh, taristul, siis on võimalus eh, ehitada üles tulevik, toimiv tulevik Iraagi jaoks ehk siin on võimalusi ka selle ümberasustamise süsteemi raames tugineda sellele tekkinud võrgustikule, et Iraagi tulevikule seisada. ja meie jaoks on väga oluline see, et, et me annaksime kogukondadele, kohalikele kogukondadele võimaluse, võimekuse iseennast abistada. nii et, eh, nii nagu Liisa rääkis, see väljumisstrateegia on olemas, ja riigiasutused eh, kindlasti eh, on suutelised edasi minema, aga selleks on hetkel neil vaja meiepoolselt abi, ehk hetkel on tegemist väga olulise punktiga ajas, olulise pöördepunktiga. ja lõpetuseks tahaksin rääkida lahendustest ümberasustamise kontekstis, sellest me kuuleme väga palju kindlasti ümberasustamise laine laieneb veelgi sõjaliste konfliktide tõttu, ilmselt sisepõgenike arv lähikuudel kasvab tuhandete ja tuhandete võrra. aga mõningate kogukondade puhul me näeme ka seda, et inimesed saavad tagasi pöörduda ja ja võib-olla tekib ka selline ümberasusta-, asumine Iraagis sees ja seda tuleb põhimõtteliselt toetada ja tuleb vaadata, millist kaitset sellistes oludes on vaja pakkuda. nii et see nõuab kõigepealt hindamist, järelevalvet, tuleb väga hästi mõista inimeste liikumise dünaamikat ja see vajab ka aktiivset toetust. et kui selleks, et inimesed saaksid tagasi pöörduda, on neil vaja turvalisust, julgeolekut, väärikust, nii et meil on vaja tagada see tervikpilt asja taga ja ma usun, et siin võib tõesti kindlalt välja öelda, et äh, omavahel on väga tugevalt ühendatud see, mida me näeme, mis Iraagis endas toimub, mis toimub piirkonnas ja selle vahel, mis on siin Euroopas. on väga oluline, et äh, selle humanitaarabikava rahastamise kaudu me suudaksime vastata kõige kiireloomulisematele vajadustele, mis Iraagi inimestel on ja loodame, et äh, selle kaugu kaudu õnnestub meil Iraagi inimestele tagada parem tulevik. palju tänu, härra Türk. ja nüüd annan sõna Jan Egelandile, kes on Norra pagulasnõukogu peasekretär, aitäh! kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust Euroopa Liidule ja humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadile selle konverentsi korraldamise eest. see on korraldatud väga õigeaegselt, arvestades, mis Iraagi rahvaga toimub. Mm, hea meelega istun siin ees koos kolleegidega, mina esindan ühte valitsusvälist organisatsiooni, kes tegutseb Iraagis koha peal täna meil on tuhandeid äh, töötajaid koha peal, me teeme ära väga palju, aga teie abil me oleksime suutelised veel enamaks. me oleme tõesti silmitsi kolme paralleelse jätkuva ja teravneva kriisiga üheaegselt. kaitsekriis tähendab seda, et vägivald on kohutavalt laienenud äh, tavaliste kodanike vastu. iidsed kogukonnad, äh, usulahud vähemused mängitakse üksteise vastu välja, need pillutakse laiali üle Iraagi, maailma, kogukonnad, tsivilisatsioonid, kes on tuhandeid aastaid seal elanud ja nüüd elavad nad haletsusväärsetes oludes, see, mis toimub, sellele, seda ei ole võimalik parandada, tänasel päeval äh, täiesti karistamatult Iraagis tapetatakse, tapetakse, vägistatakse naisi, mehi, lapsi ja süvenev on ka juurdepääsukriis. blokeeritakse juurdepääsu, rünnatakse humanitaarabi pakkujaid, sellega eh, võetakse inimestel, tsiviilisikutelt ära võimalus põgeneda vägivalla eest. näiteks Anbari provintsis täna, ehm, täna ehm, sada tuhat inimest pidid ehm, lahkuma kodudest paari viimase päeva jooksul. kaheksakümmend viis protsenti, praktiliselt kõik nendest on nüüd olukorras, kus nad ei pääse välja sealt tapatalgutest, nendest piirkondadest, kus nendeni on väga raske jõuda, sest eh, teed on blokeeritud, sillad on blokeeritud ja nad ei pääse sealt lihtsalt välja. ehk reaalsus on selline, et inimesed ei saa isegi lahkuda selleks, et jõuda meiepoolse abini ja ka meie, meid ei lasta nende juurde ja tegemist ei ole mingi tsunamiga, vaid, vaid inimesed on blokeerinud selle tee. ja kolmandaks kriisiks on abikriis. just rahapuuduse tõttu, raha tõttu, mis ei ole kaugeltki vastav nende miljonite inimeste vajadustega, kes on tänasel päeval kuristiku äärel. Iraagi kogukond on olnud Äh, väga vastutulelik, nad on võtnud vastu oma mm, sugulasi, aga ka täiesti võõraid, ka äh, kurdi valitsus on olnud äh, väga vastutulelik, on võtnud vastu iraaklasi, kurde, eurooplased, ameeriklased, Aasia riigid, teised araabia riigid peavad nüüd samuti omapoolse panuse, piisava panuse andma. meil on kohal peal töötajad, aga meil on vaja täiemahulist ja kiiret rahastust selleks, et ÜRO kõikehõlmav reageerimisplaan saaks ellu rakendatud. meil on vaja täielikku rahastust, me oleme siin partnerid, osapooled ja lõpetuseks. loomulikult see kannatus ei lõpe ainult humanitaarabi andmisega. Iraagi juhtkond, poliitilised juhid, usujuhid, kultuurijuhid peavad istuma kokku, asjad läbi rääkima ja jõudma rahumeelsele poliitilisele kokkuleppele, see on ainus viis kriisist ülesaamiseks piirkondlikud ja rahvusvahelised kogukonnad peavad unustama oma rivaliteedi, millega nad tekitavad kohutavat kannatust Iraagi inimestele. Nad peavad eh, sidusalt sundima osapooli istuma ühise laua taha, et leida ühine lahendus Iraagile. see on hädavajalik. meie humanitaarabi andjad Iraagis oleme erapooletud, me oleme neutraalsed selle poliitilise konflikti ja usulahkude vahelise konflikti suhtes. meie peame jõudma sinna, kus on vajadus abi järele, sõltumata sellest, kes, kelle kontrolli all de facto see ala on. terrorismivastane seadusandlus ei peaks meid takistama jõudmaks terrorismi ohvrite juurde. väga oluline on, et parlamendisaadikud mõistaksid seda, et ei tohi olla mingeid tagajärgi, mis muudavad meiepoolse abi andmise terroriohvritele raskemaks. ehk meil on hädasti vaja rohkem raha, meil on vaja juurdepääsu ja meil on täiendavat kaitset pakkuda neile, kes abi vajavad. meie töötajad koha peal vaatavad väga tänase koosoleku suunas, nad ootavad sellelt koosolekult tulemusi, meil on teie abi vaja. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la señora. suur aitäh ja järgmiseks Barbara Noseworthy, FB asetegevdirektor. aitäh on tõesti au täna rääkida äh, siin maailma toiduprogrammi esindajana äh, ja osaleda selles üleskutses Iraagi nimel. kõigepealt äh, ütlen, et maailma toiduprogrammis me leiame, et juurdepääs toidule on tagatiseks turvalisele ja jõukale maailmale toidujulgeolek äh, annab panuse ka füüsilisse julgeolekusse ja seepärast just äh, kõigi nende agentuuride nimel me selle üleskutse teemegi. me oleme Iraagis tegutsenud üheksakümne esimest aastast alates Äh, aidates inimesi, keda on mõjutanud looduskatastroofid ja konfliktid. kuigi Iraak on naftarikas riik, on konfliktid tema arengut mõjutanud. ja see on mõjutanud kõige vaesemaid iraaklasi, sealhulgas äh, majapidamisi, kus äh, perepea on naine, see vägivald on tõesti suur väljakutse. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Iraak avas oma piirid Süüria põgenikele nii Lääne kui Põhja provintsides. me pakkusime toitu Süüria põgenikele, kes äh, tulid riiki, kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, algas ka viimane kriis. Äh, tahaksin tänada Euroopa Liitu ja liikmesriike selle eest, et olete andnud kümme miljonit eurot Maailma Toiduprogrammile kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, et abistada Iraagi sisepõgenikke ja neli miljonit eurot äh, Süüria põgenike abistamiseks. see on aidanud äh, kümme miljonit äh, tonni toiduabipakke välja jagada ja kolm koma viis miljonit dollarit toidutalonge on ka USA abiga suudetud jagada laiali inimestele Põhja- ja Lääneosas. aga olukord on halvenemas kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jooksul Anvari provintsis äh, konflikt äh, suurenes. jaanuarist on see veelgi kasvanud, VFB mobiliseeris end kiiresti, püüdes äh, pakkuda abi neile, kes otsisid turvalisust, olles kodust põgenenud. olukord hullenes veelgi juunis kaks tuhat neliteist, kui mässulised võtsid Mosuli üle ja teised linnad et põhjapiirkonnas perekonnad pidid põgenema ühest kohast teise pidevalt. me eh, lõime eriprogrammi eh, eh, toidu jagamiseks. augustis Sinja ja Ninavari provintsi inimesed hakkasid liikuma põhjapoolne VFB avas nii-öelda väliköögid, kus pakuti saja kahekümnele tuhandele inimesele päevas toitu. inimesed, kes olid kaotanud oma vara, kodud, perekonna ja sõbrad. me oleme kuulanud äh, vastavaid kogukondi, äh, rühmi, äh, kohalikke nõukogusid ja oleme selle info põhjal parandanud oma toiduprogramme et meie toidupakid vastaksid paremini inimeste vajadustele. Äh, samuti on oluline, et äh, õige abi jõuaks õigete inimesteni õigel ajal ja õigel moel. Äh, oleme näiteks toidutalonge jaganud linnapiirkondades kurdi regioonis Iraagi sisepõgenikele, nii et nad saavad ise valida, mida nad soovivad süüa, nad kasutavad neid talonge kohalikes poodides, munapiima, äh, kanaliha ja muu toidu hankimiseks. umbes nelisada seitsekümmend tuhat inimest saab iga kuu äh, toidutalonge. Äh, seitse miljonit dollarit kuus panustab see kurdi majandus koha peal. viimaste kuude arengud on tekitanud rohkem põgenikke, Ramadi linnast põgenes üle kahesaja tuhande inimese, VFP teeb teadet koostööd UNICEF-i ja teiste rahvusvaheliste partneritega, et pakkuda inimestele valmistoitu, hügieenitarbeid, vett. inimesed seisavad tunde kontrollpunktides laagritesse saabudes. VFP on jaganud toitu umbes kahesaja kümnele tuhandele inimesele viimasel ajal ja oleme abistanud äh, kaitsetuid Süüria pagulasi nii toidu kui toidutalongidega ja me kavatseme äh, suurendada oma operatsioone, hõlmates äh, kõiki Süüria põgenikelaagreid, kus on huvi rahapõhisele abile. kahjuks aga rahastuspuudus, mis sai alguse aprillis, on sundinud ähm, Maailma Toiduprogrammi vähendama abi. meie hinnang näitab, et laagrites ähm, olevatel inimestel on väiksem tõenäosus saada tööd kui nendel, kes elavad äh, perekonna või tuttavatega. ja me oleme pidanud tegema raskeid otsuseid, et kaitsta äh, kõige haavatavamaid rühmi. Äh, Iraagi sisepõgenikud äh, laagrites saavad äh, igakuiseid äh, toidupakke, aga me oleme pidanud vähendama toiduabi neile, kes on väljaspool laagreid. kahekümne kuuelt dollarilt kuueteistkümnele on see abipaki, paki väärtus vähenenud. ja loomulikult me edastame vastavad uudised inimestele, keda me teenime, enne kui me toitu jagame. toidujulgeoleku olukord järjest äh, halveneb, me kasutame kaugseiret, et saada pilti olukorrast Iraagis. Äh, Anvaris äh, võitles tõstis toiduhindu kakskümmend kaheksa protsenti, samas palgad langesid ja FAO-ga läbi viidud hinnangud näitavad et, et kakskümmend viis protsenti inimestest ei oma piisavat ostujõudu, jätavad äh, toidukordi vahele või söövad vähem, kui on nende päevane toitumusvajadus. ja ka teistes provintsides ei ole olukord parem. me tunneme muret, et VFP äh, toiduabi vähendamine hullendab olukorda veelgi ja meil on puudu sada kaheksakümmend miljonit dollarit, seda raha on kiiresti vaja, et osta toitu ja jagada toidutalonge iraaklastele ja süürlastele ülejäänud aasta jooksul. lõpetuseks tahaksin märkida, et me mm, leiame, et olukord on tõsine ja tegevusetuse kulu oleks lõppkokkuvõttes suurem kui äh, praegu tegutsemise kulu ma tänan teid senise toetuse eest ja jään ootama ja lootma, et teie toetus jätkub ka edaspidi. suur tänu, proua Nõusvoevi ja järgmiseks Patrick Jussef, kes on äh, rahvusvahelise Punase Risti komitee juht Bagdadis. aitäh, et olete kutsunud rahvusvahelise Punase Risti osalema tänasel üritusel ja ka selles paneelis see näitab meie suhete äh, sügavust, aga ka meie töö väga olulist olemust, kohapealne koordineerimine, ÜRO, Rahvusvahelise Punase Risti, kohalike partnerite, rahvusvaheliste vabaühenduste ja ka äh, rahvusvaheliste Iraagi institutsioonide vahel. me äh, jagame samasuguseid väärtusi ja seetõttu on ka minu institutsioon osa rahvusvahelisest äh, kogukonnast. Iraagi rahvas vajab, väärib rahvusvahelist tähelepanu, aga eeskätt äh, humanitaartähelepanu ja humanitaarolukorra äh, esiletoomine on oluline selles riigis, mis on üle kolmekümne aasta nii palju kannatanud. nagu selgitatud, kaheksateistkümne viimase kuu jooksul humanitaarolukord Äh, on olnud äh, kohutav Iraagi rahva jaoks, vaatamata tõesti rahva omavahelisele solidaarsusele üle kogu riigi, äh, on see väga tugeva mõjuga ja suur osa elanikkonnast kannatab pikaajaliste tagajärgede all. ja ma räägin siin kogemuse põhjal, mis Punasel Ristil on Iraagis me endiselt äh, keskendume inimestele, kes endiselt ei ole veel saanud Iraani-Iraagi sõja, Kuveidi sõja alates kompensatsiooni ega abi ja nüüd on nad endiselt olukorras, kus nad vajavad abi. inimesed on sunnitud ümber asuma rääkisime kahe koma kaheksast miljonist, nüüd räägime juba kahe koma üheksast miljonist ja iga nädalaga põhimõtteliselt need arvud kasvavad ja on murettekitavad. toidu, äh, ravimite, hügieenitarvete vajadused kasvavad iga päev ja äh, nii paljude kogenud organisatsioonide humanitaarvõimekus äh, on ammendatud suur osa elanikkonnast on äh, lõksus äh, piirkondades, kus äh, võitlus jätkub. inimesed, kes on endiselt piirkondades, kus, mida kontrollivad relvastatud rühmitused ja me isegi täpselt ei tea, milline on nende olukord ja nagu öeldud, need piirkonnad on suuresti mitte juurdepääsetavad senised äh, toetused on võimaldanud äh, erinevatel organisatsioonidel, ka Punasel Ristil, Punasel Poolkuud, äh, teistel, läbi viia humanitaaroperatsioone ka väga raskesti ligipääsetavates piirkondades, mõnikord ületades ka rindejoont. Havania, varasem turistilinn, me hiljuti jagasime seal toitu ja vett, kõige šokeerivam oli see, kui inimesed palusid hakata õpeta meil ennast filmima, endast pilte tegema, et äh, neid registreerida seeläbi, et jääks nendest jälg, äh, sest äh, hiljem võivad nad olla sunnitud uuesti ümber asuma ja lihtsalt kaduda. Nad lihtsalt loodavad, et tõmmates endale tähelepanu, keegi lõpuks ometi neid kaitseb, nad saavad jõuda piirkondadesse, kus nad on teretulnud ja kus nad tunnevad ennast turvaliselt vaatamata äh, poliitilisele retoorikale, kus kasutatakse sõnu terrorism, terrorismivastane võitlus ja nii edasi, äh, kõige suurem tähelepanu peaks äh, langema olukorra juriidilisele klassifitseerimisele me oleme äh, klassifitseerinud Iraagi olukorra relvakonfliktina ja see tähendab äh, rahvusvahelise humanitaarõiguse äh, normide kohaldamist, mis on ette nähtud Genfi konventsioonidega. ja igasugune kõrvalekaldumine rahvusvahelise humanitaarõiguse normidest koha peal kindlasti on kahjuliku mõjuga nendele, keda seadus peaks kaitsma ja ma pean silmas tsiviilisikuid, need, kes ei osale aktiivselt äh, vaenutegevuses. olles äh, põhimõtteliselt neutraalsed, peame tunnustama kõigepealt seda, et ei ole halbu ega häid äh, tsiviilalanikke. Need inimesed, kes relvakonfliktis ei osale, on kõik tsiviilisikud ja nad vajavad kaitset. rahvusvaheline Punane Rist äh, jälgib äh, Iraagis äh, toimuvaid arenguid, relvakonfliktide intensiivistumine, mis on murettekitav, toob kaasa kannatusi elanikkonnale ja nagu doktor Chan kirjeldas, meditsiinimissioonide kaitsmine ja nende puutumise tagamine peaks olema esmatähtis, et pakkuda ravimeid ja tervishoiuteenuseid neile, kes seda vajavad. punane rist keskendub ka isikutele, kes on äh, vangi langenud konflikti jooksul, kes on kaotanud oma vaja, vabaduse äh, ja muidugi me ei õõnesta riigi rolli ja õigust äh, vahistamisi läbi viia, aga me jälgime omalt poolt, et oleks õiguslikud garantiid nendele kinnipeetud isikutele ja keetaks pinni ka muudest aspektidest, äh, mis käivad kaasas äh, inimväärika kohtlemisega. ja kadunud inimestega seoses veel ma tuleksin siin oma kõne alguse juurde, nimelt pikaajalised konflikti tagajärjed, me endiselt äh, keskendume kadunud isikute suurele arvule. Iraak on üks suurema protsendiga kadunud isikute arvuga riike maailmas. me keskendume loomulikult äh, mm, perekondadele, kes äh, on ellu jäänud, aga ka äh, säilmete väljakaevamisele, isikute asukoha tuvastamisele. punane rist on suurendanud oma kohalolu äh, Äh, Iraagis äh, erinevad äh, toidu ja veega seotud algatused, majanduslikud algatused, aga me oleme keskendunud ka sellele, et taga, et luua algatusi ja tegevusi ja konfidentsiaalset dialoogi Iraagi parlamendi, ministrite nõukoguga, vastavate ministeeriumidega, aga ka opositsioonirühmitustega näiteks konkreetse näitena võib tuua äh, konfliktipiirkondade külastamise, kus me kuulasime äh, kolmekümne viie tuhande, neljakümne tuhande kinnipeetud isiku kannatusi. ja viimaks, äh, Iraaki ei tohi jätta üksi selles olukorras. Genfi konventsioonid samuti nõuavad rahvus, on see õiguse tagamist ja Iraagi abistamist äh, selle tagastamisel ning äh, et aidata mõista valitseja rolli selles ja arvestades ka selle riigi ajaloolist olukorda. tuleb tagada äh, õigusest kinnipidamine, et luua võimalus üleminekuperioodiks ja stabiliseerimiseks ja e, taastamiseks, aga see peab eeskätt keskenduma selle sõja ja konflikti ohvritele. E, see on kohustus, mis e, on võrdselt meil kõigil, aitäh. Äh, aitäh, härra Jussef. ja nüüd äh, alustame oma arutelu anname äh, komisjoni liikmetele võimaluse äh, lühikesteks sõnavõttudeks, aga kõigepealt annaksin sõna Ali Sindile, kes on Kurdistani regionaalse planeerimise minister. Shall I speak from here? kõneleja küsib, kus ta täpselt kõnelema peab, kas oma koha pealt või eest. Rojbaš, Excellencies. suursaadikud, Iraagi parlamendi spiiker äh,, härra Brock äh,, proua McAven äh,, volinik Stiljanides, eh, doktor Johnny Lake, doktor Chan, lugupeetud ähm, Euroopa Parlamendi saadikud, tahaksin tänada teid kõiki ning ÜRO-d selle eest, et te korraldasite sellise õigeaegse kohtumise. meid ümbritsevad konfliktid, vägivald ja radikaliseerumine. ma hindan seda, et kutsusite mind sellele arutelule, meie Kurdistanis oleme väga mures selle pärast, et meid jäetakse kõrvale äh, Äh, ülemaailmsetest julgeoleku ja terrorismivastase võitluse dialoogidest meie piirkonnas. Kurdistan äh, Peshmergaga võitleb täna terrorismiga. Äh, meie võitlusala on rohkem kui sada kilomeetrit meie üle kolme tuhande Peshmerga liikme on surma saanud, üle kuue tuhande on haavata saanud konflikti algusest saadik ning tahaksime tõesti äh, paluda äh, äh, riikidelt abi haavata saanud peshmergade raviks. ma esitan Iraagi regionaalset valitsust selleks, et toetada ÜRO üleskutset humanitaarabikava rahastamiseks, kava on mõeldud kogu Iraagile paljud Iraagi piirkonnad on praegu destabiliseeritud, aga mina keskenduksin Kurdistanile, sellepärast et esitan, esindan sealset regionaalvalitsust. Kurdistani rahvas ning valitsus on praegu äh, äh, rinde, sõja ja rahurinde joonel samaaegselt me peame sõda islamiriigi jõududega ning üritame luua rahu, võttes vastu äh, Süüria põgenikke ja samuti Iraagi sisepagulasi. kahe tuhande viiendast aastast alates on iraaklased erinevatest riigi piirkondadest tulnud Kurdistani. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal avas Kurdistan oma uksed ka Süüria pagulastele ning äh, on oma uksed avatuna hoidnud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta teisel poolel vaid mõne kuu jooksul peaaegu miljon äh, meie Iraagi venda kristlaste, kurdi, jesiidi, äh, türkmeeni, araablast tulid Kurdistani ja täna vähemalt iga neljas meie piirkonnas elav inimene on kuskilt mujalt sinna ümber asunud ja kogu meie territooriumil see suhtarv on üks kahele ning see suhe väheneb, sest üha rohkem saabub kodudest lahkuma sunnitud inimesi siiamaani on viiemiljoniline kogukond vastu võtnud üks koma seitse miljonit äh, kodudest lahkuma sunnitud iraaklast ja süürlast ning äh, mõlemad kogukonnad vajavad abi ja toetust. rahvusvaheliselt ei äh, segata ära pagulasi ja sisepõgenikke, aga meie valitsuses, kui me nende inimeste vajadusi vaatame, siis teeme seda sellepärast, et meie kõigi päritolu on sarnane ja meil on toetuse ja abi osas samasugused vajadused. palun äh, äh, mõelge hetkeks nendele arvudele ja mõelge, kuidas teie reageeriksite kui äh, selline äh, äkiline rahvaarvu tõus oleks aset leidnud teie valimisringkondades? me oleme loonud äh, väga palju pagulaslaagreid, aga meil on puudus rahast ja operatsioonide juhtimisest meil on endiselt väga palju sisepõgenikke, kes elavad väga halbades tingimustes äh,, poole, pooleldi valmis hoonetes äh, paljud inimesed on korduvalt pidanud põgenema, on korduvalt kõik kaotanud ning neid võõrustavad kurdi perekonnad on neid toetanud, aga ka nende vahendid on nüüd otsa saamas ja nad ei suuda enam rohkem teha kaks kolmandikku sisepagulaste kool, lastest ja pooled äh, pagulaste lastest ei käi kuskil koolis. kümned tuhanded naised ja noored tüdrukud on Äh, ohus. Äh, äh, ohus ei ole küll võib-olla nende elu, aga nende heaolu on ohus selle kõige mõju Kurdistanile on olnud suur, vaesuse määr on peaaegu kahekordistunud, elatustase on langenud, toiduga varustatuskindlus on langenud, tervishoiu olukord on vähenenud, teatud piirkondades on suvekuudel kooleraoht paljud avalikud teenused on samuti katkenud. olukord Kurdistanis on äh, segu hädaolukorras ja sellele vastupanust samal ajal Maailmapanga hinnangute kohaselt Äh, selle kriisi mõjust Kurdistani äh, piirkonnale, see hinnang viidi läbi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpul, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on SKT kasv äh, kaheksalt protsendilt kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal langenud kolmele protsendile kahe tuhande neljateistkümnendal tööpuudus on kasvanud ning pagulaste ja sisepõgenike juurdepääs tööturule viib palgad alla Äh, maailmapank äh, prognoosib, et stabiliseerumine läheb Kurdistanile maksma vähemalt üks koma neli miljardit dollarit aastal kaks tuhat viisteist. Äh, see arv tähendab täiendavat Äh, raha sellele, mida me siin täna nõuame. üks koma neli miljardit on selleks, et stabiliseerida olukord äh, riigis ja see on lisaks sellele viiesajale miljonile, mida ÜRO palub. nagu Barbara Nõusvõev juba mainis, tegevusetuse hind võib olla veelgi suurem kui tegutsemise hind Äh, mõelge nüüd hetkeks, äh, äh, kuidas stabiliseerumine konflikti piirkonnas on seotud rändega Euroopasse ning mõelge sellele ning vaadake ise, kas see seos on olemas või ei ole. meie Kurdistanis oleme teinud, mida suudame ning me väärime tunnustust ja suuremat tähelepanu antud hetkel, kus meie enda eelarve olukord on üsna äh, halb, ei suuda me enam üleval hoida pagulaslaagrite infrastruktuuri ja pakkuda äh, sisepõgenikele ja äh, nende võõrustajatele vajalikke teenuseid äh, meie riigiametnik, teenistujad ja Peshmerga liikmed pole viimase kolme kuu jooksul palka saanud. Te olete minuga nõus ilmselt, et see olukord äh, ei ole jätkusuutlik. me üritame äh, äh, rakendada kõiki meetmeid, et oma majandus jalule aidata. Iraaki peetakse keskmise sissetulekuga riigiks, aga naftahindade langus ning sõda Islamiriigiga ja paljud teised põhjused on muutnud meie finantsolukorra äärmiselt keeruliseks eelseisvatel kuudel äh, võitlus islamiriigiga ilmselt toob kaasa veelgi rohkemate inimeste kodudest lahkumise. Äh, praegu, kui ma siin teie ees kõnelen, ei ole ma sugugi kindel, et me oleme kõik kollektiivselt valmis reageerima sellistele suurtele inimeste ümberpaiknemisele, olgu nad siis pärit Ramadist, Mosulist või kuskilt mujalt Kurdistani regiooni rahvas ja valitsus on äh, näidanud üles väga suurt suuremeelsust, seda teinud seda pika aja jooksul, on oma uksed hoidnud lahti nii sisepõgenikele kui ka pagulastele, aga me oleme jõudmas murdepunkti. me vajame Euroopa Liidu ja äh, Euroopa riikide toetust selleks, et rahastada ÜRO üleskutset, aga ka selleks, et aidata Kurdistani valitsust sõjaliselt, humanitaarvallas ning toetada meie majanduse arengut. ilma tugeva ja jätkusuutliku, ilma tugeva ja pideva toetuseta rahvusvaheliselt üldsuselt ei suuda me olukorraga toime tulla, aitäh! suur aitäh, härra äh, Sindi. me räägime siin komisjonis pidevalt sellest, kuidas Kurdistanis üritatakse kaitsta tsiviilelanikkonda ja võidelda terroristlike rühmitustega. niisiis, suur aitäh teie sõnavõtu eest, aga nüüd alustame kohe äh, peatselt arutelu, aga Bernd Haisse, Euroopa Parlamendi Iraagi delegatsiooni äh, esimees on ka siin jah, suur aitäh, äh, esimees, et ka mulle äh, sõna andsid. tahaksin tervitada kõiki siin Euroopa Parlamendis sellel erakordsel kohtumisel ja tõesti äh, väga hea on kuulda just otsesest allikast ülevaateid sellest kohutavast olukorrast, millega inimesed Iraagis silmitsi seisavad ja rahvusvahelise kogukonna äh, Äh, kohustustest. meie ülesanne on tõesti toetada neid inimesi, kes äh, on silmitsi sellise kohutava olukorraga, sellise kohutava tragöödiaga äh, juba nii palju aastaid. ja kõigepealt tahaksin korrata seda, mida ütlesid meie kolleegid Kurdistanist. kõigepealt arvestades seda, kui palju on sisepõgenikke Kurdistanis ning äh, arvestades äh, äh, kui suure koormuse see paneb põhilistele avalikele teenustele, peame meie vastutama. me peame aitama Iraagil, aga iseäranis ka Kurdistani valitsusel ähm, toime tulla nende pagulaste ja põgenikega, kes selles piirkonnas on. aga ma tahaksin öelda ka seda, et meil on ka kohustus ja ka Iraagi valitsusel on kohustus äh, täita äh, oma eelarves võetud lubadused ja kohustused. ning äh, ma arvan, et olukord paraneks oluliselt just nimelt diplomaatilistes küsimustes, kui nendest kohustustest ka kinni peetakse. ja minu arvates tuleks seda tänasel kohtumisel ka välja öelda härra esimees, ähm, ÜRO poolne humanitaaroperatsioonide rahastamine Iraagis, kui äh, vaadata seda varem juba ümber töötatud humanitaarabikava, võiks minu arvates olla mitte üksnes selleks vahendiks, mis aitab osutada eluliselt olulist humanitaarabi, vaid see võiks olla vahend ka selleks, et edendada palju rohkem stabiilsust selles piirkonnas ning äh, Äh, niimoodi suureneksid väljavaated ka rahvuslikuks leppimisprotsessiks Iraagis, mida minu arvates kõik eurooplased toetavad. Äh, sellist äh, tulemust oleks minu arvates võimalik saavutada ja seda, selline on ka meie delegatsiooni arvamus, kui me kutsuksime sageli teineteise vastu töötavad osapooled Türgi, Iraani, Saudi Araabia äh, kaasrahastama seda Iraagi humanitaarkava ning aktiivselt osalema selle kava väljatöötamisel ja ellurakendamisel. selline lähenemine annaks selles regioonis olulistele tegijatele eh, võimaluse sama laua ääres istuda ning arutada ühiselt koos teiste rahastajatega, nagu näiteks meiega, palju tihedamas koostöös Iraagi valitsusega just nimelt humanitaarprioriteete. minu arvates võiks Euroopa Liit selles protsessis olla vahendajaks. selline strateegia teiste regionaalsete tegijate kaasamine oleks vägagi kasulik ning ma loodan, et ähm, Iraagi peaminister, kes praegu teeb suuri diplomaatilisi jõupingutusi selleks, et parandada e, Iraagi suhteid oma regionaalsete naabritega, oma vahetute naabritega, äh, ma arvan, et selles mõttes oleks kasu ka meie tänastest aruteludest ja minu küsimus tänastajatele esindajatele on, mil määral on Türgi, Iraan, Saudi Araabia ja teised Pärsia lahe riigid olnud äh, kaasatud selle äh, läbi vaadatud ÜRO humanitaarabikava äh, väljatöötamisse, mil määral nad selles kavas osalevad, kui suur on praegu nende rahaline panus? tegemist on ju äh, rikaste riikidega, kas neil on võimalus kaasa rääkida nende plaanide kujundamisel näiteks koostöös Iraagi valitsusega ja kui ei, siis millised on võimalused Äh, loomaks sellist uut koostöövaldkonda pärast ähm, siis seda humanitaarkava, mida me soovime luua. ma arvan, et me peame saama sellele protsessile ka selle regiooni riikide toetuse, siis oleks äh, sellest äh, palju kasu mitte üksnes humanitaarabi vallas, vaid ka jätkuva regionaalse leppimisprotsessi vallas, aitäh! aitäh! ja proua Koomes järgmisena aitäh, ka mina olen väga tänulik selle konverentsi korraldamise eest, kus keskendutakse just nimelt humanitaarabile ning üritatakse äh, siis saada selleks abi Euroopa Liidult ja seda ma toetan. aga ma pean ütlema, et meie Euroopa Liidus eksime, kui vaatame Iraaki ainult humanitaarvaatevinklist ja äh, usume, et meil õnnestub oma vastutusest pääseda, kui me keskendume ainult humanitaarabile. jah, see mõjub meie egole ja süga-, südametunnistusele hästi, aga see ei aita lahendada seda tohutut suurt pro-, probleemi, mis meil Iraagis on ja meie vastutame seal nii tegutsemise kui ka mittetegutsemise eest mina keskendun praegu humanitaarküsimustele ma olen äh, äh, väga tänulik äh, Iraagi rahvale selle tohutu solidaarsuse eest, mida härra Türk mainis ja ma olen ise seda ka näinud, ma käisin Iraanis jaanuaris, Iraagis jaanuaris ja külastasin ka sisepõgenike laagreid, kõnelesin võimude esindajatega ja ma tõesti nägin seda suuremeelsust. see on tõesti hämmastav ja üsna Äh, südantlõhestav on selle juures see, et paljud eurooplased ei saa aru, mis on kaalul, nad ei saa aru nendest jõupingutusest, mida iraaklased teevad ja äh, kuidas nad ei saa aru sellest, et need inimesed tegelikult kaitsevad meie julgeolekut, sest et äh, või terrorismi, terrorismivastase võitluse rindejoo, rindejoon on praegu just nimelt Iraagis ja see on seotud ka segadusega Süürias ja segadus Süürias on ka midagi, mille eest me vastutame täpselt samuti nagu Iraagi olukorra eest Äh, ma tõesti olin nördinud ja mina polnud ainus. Äh, äh, koos kolleegiga me saatsime kirja kõrgele esindajale proua Mogherinile, kus juhtisime tähelepanu sellele, et isegi humanitaarvallas tuleks teha palju rohkem. me olime üsna ärritunud, nähes et enamikes äh, vanemates pagulaslaagrites ei ole koole, sellepärast et Iraagi äh, valitsusel ei ole äh, vahendeid, et seda teha ning on tohutu hulk noori inimesi, kes koolis ei käi, niimoodi loome rinda tulevaste terroristide jaoks me ei hoolitse oma humanitaarabi raames äh, selle eest, et inimesed saaksid äh, hariduse ja siin on probleemiks ka koordineerimise puudumine humanitaarabi talituse ja liikmesriikide vahel. nii et, et tegemist on äh, tõsise probleemiga, millest me kirjutasime proua Mogherinile ja ka volinik Stiljanidile ja ma loodan, et nüüd toimub vähemalt mingi koordineerimine volinike ja kõrge esindaja tasandil Äh, mind hämmastas äh, ka see, et äh, väga palju oli selliseid mitteametlikke pagulaslaagreid. kuna kõigi jaoks lihtsalt vahendeid ei ole ja need inimesed loomulikult kaebavad ja nad on tihtipeale kõrvuti ametlike laagritega ja nende olukord on hoopis keerulisem, arvestades põhivajadusi, puhas vesi ja nõnda edasi ma olin ka väga ärritunud selle peale, et pole mitte mingeid programme aitamaks päästa neid inimesi, keda on röövitud, enamasti on need äh, tüdrukud ja lapsed. käimas on programm, seda haldavad iraaklased, kurdi võrgustikud, aga mind üllatab ja ma tahan küsida, kas Äh, mõne, mõni rahvusvaheline organisatsioon, ta saab sinna aidata, kas ähm, on mingi rahvusvaheline programm äh, ka selles valdkonnas, äh, see oleks ka poliitiliselt väga oluline, sellepärast et väga palju huvitavat infot oleks nendelt inimestelt, kes õnnestub päästa, näiteks need jesiidi tüdrukud, kellega meil õnnestus kõnelda äh, Äh, nemad andsid meile üsna palju kasulikku infot, mida sai teisteks otstarveteks kasutada. Äh, ma olen šokeeritud ka sellest, et ei ole programmi nende inimeste tõeliseks aitamiseks ma ei räägi siin ainult haavatud võitlejatest, Peshmerga liikmetest, kes vajavad arstiabi, aga näiteks need tüdrukud, kellel on õnnestunud pääseda, nad on kohutavalt traumatiseeritud, nad vajavad spetsiaalset abi ja on hämmastav, et meie Euroopa Liidus ei ole loonud programmi, et just nimelt konkreetselt neid inimesi aidata. Äh, sest tihtipeale nad elavad nüüd väljaspool oma kogukonda ja kohutavatel põhjustel nad ei ela enam koos oma peredega. ma arvan ka, et on veel üks valdkond, kus me vajame kooskõlastamist kõik need probleemid, mis on seotud ümberasustamisega ja olen täiesti nõus seda, sellega, mida minister Ali Sindi just ütles, et äh, selge seos on selle vahel, mis toimub praegu Vahemerel ja mis toimub Iraagis ja Lähis-Idas ja kõik, kellega me kõneleme, kristlased või jesiidid, nad ütlevad meile, et meie tuleme Euroopasse niipea, kui saame, nii et ega see on ainult aja küsimus. Äh, me peame tulema Euroopasse, me ei saa siin elada, ütlevad nad samas nende usukogukondade juhid ütlevad meile, äh, asi ei ole inimeste ellujäämises, asi on ka nende islamieelsete Iraagi kultuuride ellujäämises. me ei taha, et inimesed lahkuksid. me tahaksime, et inimesed saaksid siin ümber asuda, aga selleks tuleb katta nende põhivajadused. ma nägin koole aprillis ähm, äh, äh, nägin äh, pagulas, pagulastele mõeldud koole aprilli peakiriku õues ja, ja isegi seal on neil probleeme kool, kooliharidusega, nii et, et kuidas saab sellistel inimestel üleüldse olla tulevikku, kui kõige põhilisemadki vajadused ei ole rahuldatud? ning meile on Äh, räägitud mõningatest naeruväärsetest Euroopa Liidu programmidest, konkreetsed rändeprogrammid kristlastele näiteks. see on äh, täiesti soovimatuid tulemusi andev lähenemine, see on äh, täitsa vastupidine sellele, mida kristlastest usujuhid meile rääkisid, aidake inimesi, kes on hädas, aidake neid ajutlasi aga ärge neid Iraagist ära viige, looge tingimused, et nad saaksid Iraaki jääda ja loomulikult varem tekib küsimus, et kui neil inimestel on võimalus jälle oma kodudesse tagasi pöörduda, siis vajavad nad rahvusvahelisi tagatisi ja siit nüüd minu viimane märkus. ka mina leian, et Euroopa Liit ja ma räägin siin Euroopa Liidust Äh, äh, Euroopa Liidul on äh, siin konkreetne vastutus ja Euroopa Liit peab tegema palju rohkem kui siiamaani. poliitiline abi, julgeolekuabi on vajalik nendele, kes võitlevad näiteks kas või Peshmergale. mina olin täiesti šokeeritud, kui ma sain teada, et Euroopa Liidu riigid kes edastavad relvastust kurdi jõududele, oma tegevust ei koordineeri, see on naeruväärne Need, kes äh, Iraagi jõudude väljaõppega tegelevad, ei koordineeri oma tegevust. ma ei tea, kas äh, see koordineerimine käib suuremas rahvusvahelises koordinatsioonis, mida juhib USA omavahel, nad igatahes midagi ei koordineeri ja see koordineerimine muudaks paljugi ja seega praegune olukord ei ole jätkusuutlik, sest nagu ma ütlesin ja, ja nagu ütlesid ka teised, tegemist on meie julgeoleku rindejoonega. ja ja loomulikult mul on nagu kolleegidelgi küsimusi Iraagi naabrite suhtes, kes on tegelikult mänginud üsna negatiivset rolli ja on tegelikult siin äh, terroristlikke jõude isegi võib-olla äh, toetanud, aitäh. aitäh, proua Kumes. ja panin iseennast ka kõnelejate nimekirja äh, sest et äh, mina olen ka kuue fraktsiooni nimel äh, sõnavõtja. me oleme äh, seisukohal, et see, mis toimus, on tõesti täielik katastroof, toime on pandud kriminaalkuritegusid, probleemid on tõesti väga tohutult, aga tihtipeale tundub, et ravi on veelgi hullem kui äh, esialgne olukord, vaadake, kui palju inimesi on surma saanud, kahe tuhande kuuendal aastal viidi läbi äh, Äh, John Hopkinsi ülikooli poolt äh, uuring, äh, seal räägiti kuuesajast tuhandest iraaklasest, kes on surma saanud ning nüüd on prognoosid üks koma neli miljonit ja see arv kasvab. tegemist on tõesti kohutava olukorraga. ministril on täiesti õigus, kui ta kõneleb vahenditest. kui mõned vahendid Anvaris jääksid välja jagamata Äh, kui need, äh, neid kasutatakse, neid vahendeid terrorivastaseks võitluseks, siis äh, terroristidel ähm, ei oleks olnud üldse võimalik edasi liikuda ja paljud inimesed poleks nendega liitunud. niisiis, sellest ajast saadik on tõesti olukord ainult halvenenud ja meie oleme sellele kaasa aidanud ja Äh, aida-, kaasa aidanud sellega, mida me tegime Liibüas, nii et, et me oleme loonud keo-, ka-, kaose ja me tõesti peame vaatama, mida me peaks tegema. Äh, Iraagis on juba äh, kaks miljonit sisepõgenikku, samuti Süürias olen saanud infot minu sõpradelt, kes seal on, ma tean, milline on olukord koha peal, Punane Rist ja ÜRO teevad kõik, mis nende võimuses, aga pagulasi on kaks miljonit ja neid tuleb aidata meil on olnud ühendus Süüria valitsusega, me oleme üritanud kindlaks teha, milline oleks parim viis olukorra lahendamiseks, aga see on tõesti väga vaevaline võitlus ning äh, Süürial ei ole õnnestunud luuda sellist rahukeskkonda, nagu me oleksime lootnud, me oleksime loot-, me lootsime, et me oleme praeguseks juba olukorras, kus vaenlast on kergem kindlaks teha, aga asi on selles, et see Eh, vaenlane on nii ulatuslik, selleks on islamiriik, terroristlikud organisatsioonid ning eh, eh, kogu Lähis-Idas on sellised rühmitused nüüd levinud ja me peame kasutama kõiki vahendeid võitluseks nende inimestega. ma arvan, et me tõesti peaksime väga avalikult kutsuma üles vahendeid ja ma tõesti ei hakka rääkima pikemalt, seega lõpetan ja annan esindaja, äh, Medecins Sans Frontier esindajale. Äh, tere tulemast äh, kõigile, väga hea on, et andsite mulle sõna, räägiksin Medecins Sans Frontieri piirideta arstide nimel. enamik nendest asjadest, mida siin täna mainiti, ähm, leiavad meie täielikku toetust ja ühte asja tahaksin kiiresti rõhutada jah, rahalised vahendid on kindlasti vajalikud, aga neid on vaja ainult siis, kui meil on olemas ka juurdepääs. Äh, siin öeldi seda täna korduvalt ja mina rõhutaksin ka, et äh, meil on vaja, et humanitaarabitöötajatel oleks turvaline juurdepääs äh, siin ei ole vaja hakata mingeid uusi läbirääkimisi pidama. üritame alati jõuda uut, vabastatud piirkondadesse Äh, meie jaoks on äärmiselt oluline kaitsetute inimeste olukorda hinnata, selles valdkonnas saaks väga palju rohkem ära teha ja see ongi see sõnum, mida sooviksime täna edastada, ülejäänud asjad on siin juba väga selgelt välja öeldud ja suur aitäh, et te andsite meile võimaluse siin üritusel osaleda. aitäh! Äh, ja annan sõna Alan Bowmanile, kes on Kanada missiooni esindaja Euroopa Liidu juures mina istun siin taga, ütleb kõneleja. Äh, suur aitäh, äh, tahaksin kõigepealt äh, tänada organisaatoreid, et kutsusite Kanada osalema sellel rahvusvahelisel Iraagi teemalisel kohtumisel. meile teeb väga suurt muret Äh, kriis ähm, äh, piirkonnas, me oleme osuline, oluline humanitaarabi osutaja ja kavandame, kavatseme seda teha ka tulevikus, tehes tihedat koostööd ÜRO, Euroopa Liidu ja teiste ametitega ja organisatsioonidega, mis siin täna kohal on ja kuna me oleme praegu Brüsselis, siis äh, tahaksin eriti rõhutada seda, et Kanada tahab teha tihedat koostööd Euroopa Liiduga selleks, et olla toime selle humanitaarkriisiga me oleme tõesti äh, partneriteks väga paljudes küsimustes ning äh, kindlasti tahame selliseid äh, koostöösuhteid tugevdada. Kanada on väga mures Iraagi vägivalla pärast, kujutage Äh, ja sellepärast, et see kriis mõjutab miljoneid inimesi, me mõistame hukka äh, usuvähemuste ja tsiviilelanike sihile, sihikule võtmise ja mõistame hukka sellised kuriteod kui sõjakuriteod, kuriteod, kuriteod inimkonna vastu, kutsume kõiki üle, osapooli üles austama rahvusvahelist humanitaarõigust ning kutsume kõiki üles ka äh, võimaldama läbipääsu konfliktipiirkondadest põhineva, põgenevatele elanikele ning samuti peaks humanitaarabiorganisatsioonidel olema juurdepääs kõikidele piirkondadele, seda ütles meie sõber Metsan San Frontierist ka Äh, Kanada osutab humanitaarabi, just nimelt elupäästvat humanitaarabi nendele, keda Iraagi kriis mõjutab, sam-, sellel aastal saja seitsme miljoni dollari ulatuses ähm, oleme andnud abi siis oma partneritele Iraagis, kes äh, tegutsevad ja selle kaheksakümmend miljonit oleme eraldanud selle aasta algusest ja nelikümmend miljonit äh, Äh, eraldasime siis nendeks kiireloomulisteks prioriteetideks, mis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Iraagi jaoks paika pandi ja Kanada on valmis äh, arvestama ka Iraagi pikaajaliste vajadustega. Äh, kakskümmend kolm miljonit arenguabi peaks parandama juurdeminek, juurdepääsu teenustesse ja parandama valitsuse asutuste tegevust. niimoodi oleks neil suurem võimekus rahva vajadustega toime tulla nii praegu kui tulevikus. Kanada humanitaarabi rahastamine Äh, on mõeldud siis äh, toidu, puhta vee, peavarju ähm, ja muude põhiteenuste jaoks ning äh, samuti seksuaalse ja soopõhise vägivalla probleemidega toimetulekuks. meil on väga hea meel selle üle, et strateegiline reageerimiskava ning need prioriteedid, millele Äh, tähelepanu juhiti, varem ei ole saanud piisavalt äh, doonorite toetust, nii et, et me igatahes äh, tervitame seda uut humanitaarabikava käivitamist ja ma loodan, et sellest on kasu, et see aitab Ira-, Iraagis tegutsevatel humanitaarabitöötajatel saada vajalikud vahendid ja nagu ma oma sõnavõtu alguses ütlesin, meie kindlasti oleme reageerinud ja teeme seda ka tulevikus Äh, mul on ka üks küsimus, äh, äh, kuna see, siin on meil praegu küsimuste ja vastuste voor, siis tahaksin suuremat selgust selles osas, kuidas humanitaarabi kava töötab käsikäes strateegilise reageerimiskavaga ja kiireloomuliste prioriteetidega. Need on ju kõik abi osutamise vallas väga olulised asjad, aitäh! aitäh! Ah, härra Kelly Clemens, kes äh, rahvastikubüroo äh, äh, esindaja. mina olen siin, suur aitäh Euroopa Liidule ja ÜRO-le, et te organise-, organiseerisite selle olulise ürituse ja juhti, mille keskmes on Iraak ja tohutud humanitaarvajadused selles riigid Äh, äh, äh, USA on toetanud seda piirkonda ja, ja Kurdistani valitsus ja Iraagi valitsus on meie partnerid, kui me abistame kodudest lahkuma sunnitud inimesi. kriisi algusest saadik on USA toetanud paljusid siin olevaid rahvusvahelisi organisatsioone ja valitsus, me oleme andnud üle neljasaja seitsme miljoni Äh, dollari nendele inimestele ja kakssada kaheksa miljonit sellel aastal äh, seda teatasime siis, kui peaminister külastas Washingtoni. me kuulsime väga palju rahaliste vahendite puudusest äh, selles piirkonnas, humanitaarvajadused pidevalt kasvavad. Liis Grande ja teised rääkisid sellest, et tegutseda tuleb praegu, arvestades seda, et abiprogrammid võivad peatselt peatuda ja äh, äh, tuleb tegeleda kolme miljoni sisepagulase vajadustega. Äh, humanitaarorganisatsioonid peavad olema valmis sellega, et neid sisepagulasi tuleb juurde ja meie oleme koos EGOga toetanud seda kiirreageerimismehhanismi, aga nagu öeldud, vahendid saavad kuu lõpuks otsa ja seetõttu on uut toetust vaja me hindame seda protsessi, seda klastrite süsteemi, mida kasutatakse humanitaarabi kavas ja millele proua Grande tähelepanu juhtis ja tahaksin tänada kõiki neid, kes on väsimatult tööd teinud, eh, oma elu ohtu pannes selleks, et eh, osutada abi iraaklastele ja teistele, keda konflikt mõjutab ja arvestades seda prioritee-, prioritiseerimisprotsessi Äh, siis ma leian, et praegu on koostöö vajalikum kui kunagi varem ja meil on väga hea, et lähenetakse kogu Iraagile tervi- ter,, tervikuna. Äh, ma arvan, et me peame pöörama rohkem tähelepanu ka sellele, mis toimub Iraagi lõunaosas ja keskpiirkondades ja meil on vaja ka äh, väljumisstrateegiat ja Iraagi valitsus peab samuti vastutama oma rahva eest Äh, humanitaarabitalituste esindajad rääkisid, et juurdepääs sisepõgenikele on väga oluline teema. Äh, jah, ma saan aru, äh, probleeme on julgeolekuga, me peame leidma tasakaalu humanitaarpõhimõtete ja julgeolekupõhimõtete vahel me teame, et tulevikus väga paljud inimesed peavad oma kodudest lahkuma, siin sellele juhiti täna hommikul juba peavarju ja me oleme tõesti mures sellepärast, et nendel inimestel ei ole turvalist paika, kuhu põgeneda ja ma arvan, et kõik äh, pagulased, sõltumata nende usulisest või mis tahes muust taustast, peaksid saama vabatahtlikult ja turvaliselt oma kodudesse tagasi pöörduda ja me täname äh, veel kord võimaluse eest siin täna osaleda. aitäh. meil oli mm, mitmeid inimesi, kes äh, on veel sõna soovinud, aga kuna me soovime ära kuulata ka panelistide vastuseid, siis ma hetkel rohkem küsimusi ei võta jätame viisteist minutit aega panelistidele vastamiseks, kes teist soovib esimesena vastata? aitäh, mina sooviksin omalt poolt vastata paarile küsimusele, ütleb härra Türk, eh, eriti asepresidendi eh, proua Komeši küsimustele. väga oluline on pidada silmas seda, kuidas eh, tekkis see humanitaarabi kava. loomulikult, et siin on tegevust koordineerinud Euroopa Liidu, ÜRO ja vabaühenduste pool. ja on selge, et püütakse kaasata ka kogu piirkonnas asuvad riigid selleks, et vastata eh, tsiviilisikute vajadustele. selline on humanitaarabi missioon oma olemuselt ja, ja ja niimoodi tuleb ka edasi liikuda, äh, liikuda, lähtuda kokkulepitud põhimõtetest. üks märkus Türgi kohta. meil on üks koma seitse miljonit Süüria pagulast Türgis. üheksakümmend kaks tuhat iraaklast veel lisaks sellele ja seal on ka afgaane ja teisi põgenikke. silmas tuleb pidada seda, Türgi parlament äh, hiljuti võttis vastu vaatamata sellele, et nad on põgenikevoolu tule all, võt-, võttis vastu äh, varjupaigaseaduse, nii et äh, seda panust, mille on andnud aastate jooksul Türgi, tuleb tunnustada. et seda abi, mida nad on andnud põgenikele, nad on panustanud väga palju ressursse selleks, et ehm, aidata pagulasi, kui nemad ei oleks aidanud, oleks neid pagulasi Euroopas palju rohkem. mis puudutab eh, seksuaalvägivalla küsimust, ehm, eh, proua Koomes eh, mainis seda, ehm, humanitaarabi plaanis on sellel tegevusel väga kindel koht, mitmed osapooled koha peal tegelevad nende küsimustega, selge on see ja see tuli ka välja koordineerimistegevuse käigus äh, Iraagi ja kurdi valitsustega, et äh, tuleb tegeleda nende tüdrukute ja naiste ähm, abistamisega, psühholoogilise abistamisega, kes on kogenud kohutavat vägivalda ja nüüd minu poole pealt veel üks üldisem märkus, umbes kaheksakümmend tuhat ümberasustamisjuhtumit oli globaalselt Euroopa Liidus üle kaheksa tuhande, ehk tõesti me peame hea seisma selle eest, et ümberasustamiskvoodid, mida pakuvad Euroopa Liidu liikmesriigid, tõesti tõuseksid, kasvaksid, komisjon on käinud välja väga olulise äh, ettepaneku ümberasustamiseks eh, kvoodiks kakskümmend tuhat, mida me toetame, mis on alles algus, aga seda kvooti tuleb tõsta selleks, et vastata kriisi vajadustele. aitäh teile. proua Nõusvõõdi, palun, eh, vastamaks eh, koolide vajadusele siis Iraagis, Süürias, Lõuna-Sudaanis, ja paljudes kohtades üle kogu maailma oleme me kaotamas tervet põlvkonda, kes hakkavad uskuma, et kõige lahenduseks on vägivald. ja seetõttu Maailma Toiduprogrammi raames, kui rahastus on olemas, me oleme tõesti organisatsioon, mis tege-, mis põhineb vabatahtlikul rahustusel, rahastuses, me teeme koostööd kohalike koolidega selleks, et pakkuda koolitoitu nii poistele kui tüdrukutele, sest äh, väga oluline on see, et lapsed käiksid koolis. nii et meil on äh, programme Süürias, Lõuna-Sudaanis ja mm, nendes kõige karmimates paikades maailmas, kus on tõesti väga oluline, et tagatud oleks äh, toit ja teeme tihedat koostööd ka teiste agentuuridega näiteks UNICEF-i ja teistega, tõepoolest me teeme koostööd, seismaks hea selle eest, et, et me ei kaotaks terveid põlvkondi. ma mõistan teie märkust, et, et see kõik on väga oluline, aga me tegeleme tõesti sellega kriisiolukorras, mis pidevalt muutub, aga me oleme täielikult teadlikud sellest, et lapsed peavad käima koolis, seda tuleb tagada ja mis puudutab Türgit, siis ka meie kogemused on näidanud, et Türgi on olnud väga vastutulelik, abivalmis, on toetanud ka meie toiduprogrammi. aitäh, härra Eglan, palun. aitäh, juhataja. kuulsime väga palju väga häid ähm, märkusi, mul on väga hea meel, et terve rida äh, sõnavõtjaid rõhutasid seda, et tuleb leida poliitiline lahendus. Euroopa saab äh, nii-öelda aidata äh, kaasa sellele, et äh, piirkondlikud võimud nii-öelda tuleksid ühe laua taha kokku, selle asemel, et rivalit-, oleks rivaliteet piirkonnas nii et meie saame luua selliseid eeltingimusi, soodsaid eeltingimusi. aga mina näen siin sellist niinimetatud doominoefekti. et halvad asjad põhjustavad uusi halbu asju, inimesi sunnitakse ikka ja jälle leidma endale uut elupaika, neid marginaliseeritakse, polariseeritakse, on need destabiliseerivad eeltingimused, ekstremism järjest kasvab olukorras, kus kõik on kaotanud lootuse. see, mille me jätame lähikuudel tegemata, seda me võime kahetseda aastakümneid selle järgi. selle tagajärg võib olla konfliktide üha suurem kasv ja üha suurem hulk inimesi, kes peavad põgenema. ja seetõttu see kiirreageerimis plaan, milles osalevad paljud meist, ka vabaühendused. see, et meil on raha otsa saamas, on märk sellest, kui äärmuslik on olukord, kui lootusetu on olukord ja kui meie midagi ei tee, siis kaob lootus inimestelt ja kõik libiseb käest. hariduse küsimus, need kõnelejad, kes rõhutasid hariduse tähtsust, üllataval kombel eh, sisepõgenikud eh, tõesti ütlevad, et haridus on lootus, et see on ainus lootus, et meie lapsed saavad eh, elada paremas tulevikus, ehk haridus on väga selgel kohal meie plaanides, meie kavades, Iraak ei ole lootusetu. kindlasti on võimalik teha tööd selle nimel, et Iraagi tulevik oleks parem aitäh, härra Jussef. Ehm, toetan kõiki neid ehm, vastuseid, mida, mis siin ehm, kõlasid, nõustun nendega. ma ei hakka üle neid kordama, aga omalt poolt tahaksin öelda ja üle korrata seda, et, et Iraagi konflikt on kestnud nüüd juba väga kaua. see ei tekkinud poolteist aastat tagasi Ehm, Kurdistani piirkondlik valitsus ja Iraagi valitsus on kaua kannatanud ja tänasel päeval meie rahvusvahelised organisatsioonid püüame eh, nii-öelda lihtsalt haavale plaastrid peale panda, panna. aga meil on vaja saavutada kestlikkus, see on kirjas kõikide eh, kavades. Eh, siin on esi-, organisatsioonide esindajad, kes, kes ise on ümber asustatud, nii et eh, nemad oskavad kõige täpsemalt öelda seda, kuivõrd oluline on leida jätkusuutlik lahendus. nüüd see, millel me täna teeme, sellel on kindel mõju tulevikule. nii, nagu see on olnud juba mõnda aega. Voy a dar la palabra a la señora Kyung Wang Kang, que es secretaria junta para asuntos humanitarios y coordinadora humanitaarasjade asepeasekretär saab sõna. Äh, proua Kang, mm, aitäh, aitäh kõikidele, kes on sõna võtnud nii ähm, ees ähm, laua taga kui ka siit saalist. Ähm, üks märkus äh, Kanada suursaadiku mm, küsimuse kohta. jah, me oleme välja töötanud uue lähenemisviisi, olukord on äh, tõsiselt halvenenud ja meil on nii-öelda seal nii-öelda reageerimismeeskond koha peal eh, riigis ja kava on selline, et, et poole aasta pärast luuakse siis uus humanitaarabikava, mis järgneb praegu kokkulepitavale. veel kord tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et olete meid kokku kutsunud, andnud meile koosolekuruumi, kus me saame arutada Iraagi küsimusi. seda koosolekut eh, ja arutelu oli väga-väga vaja praegu sellel väga raskel hetkel Iraagi elanikkonna jaoks. me kuulsime, millistes oludes nad elavad ja ma usun, et eh, me peame kõik tänama neid inimesi, kes koha peal püüavad abi pakkuda, Lise Granda inimesi, eh, kes teevad kõik, seades ohtu omaenda elud, et nii palju kui võimalik aidata inimesi. nii et seda me kuulsime täna korduvalt arutelude käigus. see humanitaarabi kava on üks parimaid kavasid, parimaid dokumente, mida ma olen hiljuti näinud. see on tõesti väga hästi läbimõeldud, Liisa Grande on teinud ära suurepärase töö ja temaga meile täna seda dokumenti tutvustas nii et äh, nendes rasketes oludes püütakse vähemalt miinimumi pakkuda, mida näeb ette rahvusvaheline humanitaarõigus äh, olukorras, kus inimõigusi regulaarselt rikutakse. siin on just kõige suuremaks vajaduseks pakkuda kaitset, et see kaitse pakkumine on ääretult, ääretult oluline siin meie selle uue humanitaarabikava raames ja nii nagu me kuulsime, olukord halveneb. olukord läheb halvemaks ja meil on kohustus anda abi inimestele, kellel endiselt veel lootus ei ole kadunud, et, et lõpuks tuleks keegi ja neid kaitseks. ja Tony ütles, et meil on kohustus täita ja vastata inimeste ootustele, lootustele, sest olukord halveneb lähikuudel. nii et see meeleheitlik üleskutse poliitikutele andmaks abi selles hädaolukorras. palun aidake neid, palun toetage, rahastage meid, et me saaksime aidata Iraagi inimesi. Nendel inimestel on seda abi vaja praegu ja kohe. suur tänu veel kord kõikide toetussõnade eest, veel kord suur tänu Euroopa Parlamendile, kes organiseeris, võõrustas tänast koosolekut me võtame neid arutelusid väga südamesse ning anname edasi solidaarsussõnumi Iraagi inimestele. aitäh! Muchas gracias y para cerrar con broche de oro tenemos palju, palju tänu. meil on au, et meie seas on ka volinik Stylianides, humanitaarabi volinik, kes saab lõpp sõnaks nüüd sõna. austatud sõbrad, kallid sõbrad, palju tänu kõigile, palju tänu, palju tänu äh, proua Kaanile ja kõikidele sõnavõtjatele, kes andsid meile kõikehõlmava ülevaate humanitaarväljakutsetest Iraagis. Te tõite välja need põhielemendid, mille järele on vajadus selleks, et pakkuda tugevamalt humanitaarabi ja selleks tuleb kaasata kogu rahvusvaheline üldsus, kogukond. nii nagu me Liisa Grandelt kuulsime, uus humanitaarabikava Iraagile annab seda selgust, mis on vajalik, et humanitaarabi oleks võimalik pakkuda aasta lõpuni. Äh, Anthony Lake rääkis meile laste kannatustest seda on oluline meeles pidada. Kurdistani regionaalne valitsus tõi välja need suured probleemid, mis neil on selleks, et jätkata oma jõupingutusi ja koordineerivat tegevust humanitaarabi andmisel. et põhiteenused jõuaksid abivajajateni, seda alati sõltumata abivajaja usutunnistusest, kogukondlikust äh, kuulumusest, piirkonnast, kus ta elab. rahvusvaheline üldsus ei saa keerata selga Iraagi konflikti ohvritele. me ei saa neid hüljata, aga tegutseda tuleb nüüd täna, kohe ja praegu, mitte kunagi homme. nii nagu ma oma avasõnavõtus ütlesin, et tuleb tagada turvaline juurdepääs humanitaarabi töötajatele, see on väga oluline, Liise, sina tead seda paremini kui mina. me peame tagama abi kohale jõudmise, peame tegema kõik selleks, et kaitsta inimesi, kes vajavad kaitset, vahet tegemata inimeste vahel. toetus, toetuse andmine peab tuginema humanitaarabi õiguste normidel ja vajadustel. kõik konflikti osapooled peavad oma kohustusi täitma vastavalt rahvusvahelise humanitaar- ja humani-, inimõiguste normidele. kaitsta tuleb kõiki tsiviilisikuid. humanitaarabi andmine on meie moraalne kohustus, nii nagu paljud ütlesid. see on moraalne kindel kohustus, aga lisaks sellele on see eeltingimus, et luua julgeolek ja stabiilsus mitte ainult Iraagi riigile, vaid kogu regioonile, võib-olla isegi kogu maailmale. ilma nende probleemidega tegelemiseta loome pinnase konflikti levikule, et terroristlikud rühmitused nagu ISIS hakkavad veelgi rohkem levima, see vägivalla nõiaring ei murdu, ei katke. kallid sõbrad, Euroopa Liidu solidaarsus Iraagiga on kindel, käegakatsutav, see on minu sõnam, sõnum Iraagi valitsusele ja rahvale. Euroopa Liidu poolne rahastus on selge näide meie pühendumusest. möödunud aastal Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Liit tervikuna olid suuruselt teine doonor Iraagile. sellel aastal me oleme üle kolmekümne kaheksa miljoni euro eraldanud humanitaarabi andmiseks võitluse eskaleerumine seab täiendava surve alla niigi piiratud humanitaarabi andmise võimalused. ja vastuseks on Euroopa Liit kutsunud üles partnereid tagama olulise abi andmist, selleks on vesi, toit, hügieenitarbed, kanalisatsioon eriti nendes piirkondades, kus, kuhu on jõudnud kõige rohkem sissepõgenikke. mul on hea meel öelda, et tänasel päeval me oleme eraldanud veel täiendavalt kakskümmend viis miljonit humanitaarabi Iraagile, oleme selle välja kuulutanud see on see, mida me tänasel päeval oleme suutelised tegema aga ütlen selgelt välja, meie abi on pikaajaline, me peame andma abi senikaua, kui säilub vajadus Euroopa Liidu abi järele. me peame olema abi andmise eesrinnas nii kaua, kui abi järele vajadust on. ja ma ei räägi siin mitte ainult rahalisest abist, vaid kutsume üles kinni pidama humanitaarõigusest, inimõigustest, soodustades poliitilise kokkuleppe saavutamist, aga selleks me peame ühendama jõud, tegema koostööd, meil on vaja kollektiivset toetust, sest ka see vastutus on ju kollektiivne. ja sellised peavad olema ka meie teod. ainult niimoodi õnnestub meil midagi ka tegelikult ära teha ja saavutada. aitäh! Muchas gracias, komissario. Quiero dar las gracias. palju tänu, volinik. tahaksin südamest tänada kõiki osalejaid, kõiki, kes sõna võtsid ja loodan, et äh, tänasest koosolekust oli abi selleks, et, et tõesti vastata nendele pakilistele vajadustele ja meie komisjoni järgmine koosolek on viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal juunil TV jaoks ja Ahveti järgmine koosolek toimub järgmine kord Strasbourgis. aitäh, sellega on koosolek lõppenud.